Allora se potete prendere posto. Kas te võiksite istet võtta? et saaksime oma tööga algust teha. ma tervitan siin proua Kehogan Quinni, kes on teadusuuringute, innovatsiooni ja teaduse volinik ning ühtlasi ka Taani eesistuja esindajat härra Toodal Pederseni, kellele ma annangi kohe sõna, kohe siis, kui kõik on istet võtnud. me peame oma tööga pihta hakkama, sellepärast et täna hommikul oli meil veidi raskusi oma töö tegemisega, nii et paluksin vaikust ja annaksingi sõna kohe proua volinikule. suur tänu, suur aitäh, esimees Sartori, äh, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada ITRE komisjoni selle kuulamise korraldamise eest Horisont kaks tuhat kakskümmend teemadel, tahaksin tänada ka äh, komisjoni ja eriti Horisont kaks tuhat kakskümmend teemalisi raportööre nende jõupingutuste ja aja eest, mis nad on pühendanud sellele komisjoni ettepanekule võite loota täielikule komisjoni koostööle. hetkel ei ole ilmselt vaja enam detailselt Horisont kaks tuhat kahekümnest rääkida, eelmise aasta detsembris saite te meiepoolsed ettepanekud ja komisjon on seda teemat juba kaks korda alustanud, kahekümne kolmandal jaanuaril ja kahekümne seitsmendal veebruaril. kuid tahaksin tänast päeva kasutada siiski sellest, et teha mõningad detailsemad märkused meie ettepaneku kohta. esiteks, arutades asju viimaste kuude jooksul mitmete sidusrühmade ja otsustajatega, siis avaldas mulle suurt muljet see, et kõik on nõus, et teaduse valdkond väga olu-, oluline selleks, et meil oleks edukas tulevik nii äh, majanduse vaatenurgas kui ka ühiskonnale laiemalt. ühtlasi ollakse ka laialdaselt nõus sellega, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepanek tõepoolest võib aidata kaasa nendele põhjalikele muutustele, mida meil Euroopas nii väga vaja on. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta innovatsiooniliidu eh, hiljuti avaldused tulemused näidavad, et innovatsioon aeglustub ja et Euroopa Liit ei ole lähenemas juhtivatele riikidele nagu Korea, eh, Lõuna-Korea, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid endiselt jääb puudu just erasektori innovaatilisusest ja kuigi esimesed reaktsioonid Horisont kaks tuhat kahekümnele olid tegelikult väga positiivsed, siis on palju tööd veel teha. me võib-olla ei ole kõigega nõus, nagu ma saan aru, sellest rääkisite ka täna hommikul siis kindlasti arutelud, mis äh, leiavad aset peagi parlamendis ja nõukogus, äh, aitavad asjast äh, selgust saada, aga võib-olla oleks tarvis täpsemalt selgitada mõningaid Horisont kaks tuhat kahekümne aluspõhimõtteid. tahaksin siinkohal eriti rõhutada seda, kui oluline on luua siin positiivset koosmõju teiste Euroopa Liidu programmidega. eriti puudutab see just ühtekuuluvuspoliitikat läbi mille üritame me tagada selle, et innovatsioon öö, äh, oleks, leviks siis kõikidesse Euroopa Liidu piirkondadesse. viimasel arvamuste vahetusel ITRES äh, saime teada, et nüüd töötab ITRE välja komisjoni just nimelt ühtekuuluvuspoliitika fondide ning ähm, Horisont kaks tuhat kahekümne äh, seoste kohta erinevad sektorid ja poliitikavaldkonnad tuleb ühendada, kui me tahame tõepoolest hakkama saada meie kõige suuremate sotsiaalsete väljakutsetega. tuleb tuua kokku teadlased erinevatest valdkondadest ning samuti nii avalikust kui erasektorist. see tähendab, et tuleb luua äh, seosed Horisont kaks tuhat kahekümne kolme eri samba vahel. esiteks teaduslikud äh, läbimurded, mis tuginevad äh, tipptasemel teadusele, võivad viia näiteks uute äh, süsiniku ladustamisvahenditele või ka näiteks äh, nanomaterjalide väljatöötamisele, mis käivad ju teise samba alla. ja edasi saab siis neid uusi tehnoloogiaid kasutada või näidata nende kasulikkust kolmandas sambas ehk sotsiaalsete väljakutsete osas. multidistsiplinaarsus ärgem unustagem, et selles osas ka sotsiaalteadused tuleb kaasata sotsiaalsete väljakutsete sammastesse äh, ja tegelikult nad äh, ka-, pakuvad rohkem võimalusi kui näiteks Euroopa Teadusnõukogu esimese samba all. alati ei ole sellist koostööd lihtne luua, aga selle äh, potentsiaalne mõju, positiivne mõju on väga suur. ma ootan huviga äh, viljakaid arutelusid siin Euroopa Parlamendis ja ka nõukogus ja tänane päev kujutab endast selles osas kindlasti olulist pöördepunkti. proua Madurei, äh, proua Carvalho, härra Skinner, härra Lamberts ja proua Mattias on teinud kõik äh, selle teema osas väga suurt tööd ja ma loodan, et me saame kiiresti edasi liikuda selleks, et parlament jõuaks kiiresti lõpuni oma esimese lugemisega. see oleks juba suur samm edasi tuleviku suunas. nüüd tahaksin rääkida paari sõnaga eh, mõningatest olulistest algatustest järgmistel kuudel, mis teile huvi võiksid pakkuda. esiteks, ma olen väga rõõmus, et saan teile teatada seda, et komisjon eh, komisjonil on plaanis tulla välja selle aasta keskpaigas Euroopa teadusruumi teemalise teatisega neljandal veebruaril seda soovi väljendati ka nõukogus ning esimesel ja teisel märtsil samuti, nimelt et Euroopa teadusruum peaks tegelikult ellu rakenduma äh, kahe tuhande neljanda, neljateistkümnendaks aastaks. eriti keskendutakse just nimelt teadlaste karjääri ning mobiilsuse parandamisele, samuti piiriülesele teaduskoostööle, teadmiste liikumisele, sealhulgas ka vabale ligipääsule Äh, sellistele teadustööde tulemustele, mida rahastati avalikust sektorist. edasi rahvusvaheline koostöö teadustöö ning innovatsiooni osas, seda käsitleme me eraldi teatises, mille heakskiitmine on plaanis enne aasta lõppu kuna teadusmaastik ning samuti innovatsioonimaastik muutub väga kiiresti, tekivad ka uued väljakutsed ja seetõttu peab Euroopa Liit kohandama vastavalt ka oma rahvusvahelist koostööraamistikku, eh, selleks, et oleks palgaks, paigas selged prioriteedid. me peame parandama ka rahastamisalast koordineerimist Euroopa Liidu ning liikmesriikide vahel, eriti just Horisont kaks tuhat kakskümmend kontekstis teatises paneme paika detailsed eesmärgid, kriteeriumid ning samuti ka äh, põhimõtted selleks, et edendada Euroopa Liidu tegevust selles valdkonnas. ja kolmandaks nüüd selle aasta lõpuks tuleb komisjon välja teatisega, mis räägib innovatsiooniliidust äh, siis teist korda ja äh, see läheb kokku ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning neljanda veebruari kahe tuhande seitsmenda aasta nõukogu järeldustega. paljud teist teavad, mis eelmisel aastal toimus, nimelt et OECD äh, avastas, andis ka suurt toetust liikmesriikide statistikaametitele. nii et me seega oleme täiesti graafikus, et need näitajad töötada välja äh, nagu ette nähtud komisjoni tööprogramm kiideti heaks novembrikuus volinike kolleegiumi poolt, millele järgnes siis härra Barroso kõne äh, liidu, olukorra kohta liidus. prioriteete paikapanemine rahastamise osas on peamiseks tagatiseks, mis võimaldab luua töökohti tulevikus. varasematest kogemustest oleme näinud, et see on parim viis väljuda praegusest majanduskriisist. me peame olema teadlikud väga suurtest majandusraskustest, millega seisavad silmitsi paljud liikmesriigid, kuid samas me ei tohi silmist lasta seda, et Euroopa Liit on endiselt maailma kõige suurem majandus, kõige suurema SKT-ga ja kus on üle viiesaja miljoni inimese ning ka üsna suur öö, SKT inimese kohta. ma olen öö, veendunud, et me suudame läbi tõhusa teadus- ja innovatsioonipoliitika oma eesmärgid ka saavutada ja just nimelt äh, sellest räägibki Horisont kaks tuhat kakskümmend, suur aitäh! suur tänu, proua volinik, suur tänu teie sissejuhatuse eest. nüüd anname sõna Uffe Tudal-Pedersenile, kes esindab siin Taani teadusministeeriumit, palun. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt lubage mul tänada parlamenti selle eest, et kutsusite Taani kui eesistujamaa äh, sellel seminaril osalema, kus räägitakse Horisont kaks tuhat kahekümnest. ma tahaksin teile lühidalt rääkida läbirääkimistest Horisont kaks tuhat kakskümmend üle ja seda siis Taani kui eesistuja perspektiivist. läbirääkimiste ajakava on väga tihe, kui me tahame, et see uus programm saaks kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ka rakenduda. meie eesmärgiks on äh, läbirääkimised viia nii kaugele, et meil oleks võimalik nõukogus jõuda kokkuleppele programmi struktuuri üle maikuu lõpuks. tehnilises mõttes me soovime tõesti programmile sellist äh, osalist üldist lähenemist, mis tähendab seda, et me jõuaksime nõukogus kokkuleppele tulevase programmi struktuuris. me ei taha rääkida sellest, kuidas individuaalsetele meetmetele ja programmidele vahendeid jagatakse, see läbirääkimised peaks järgnema Küprose ja Iirimaa eesistumise ajal see kõik on otse loomulikult võimalik siis, kui nõukogul on võimalik teha tugevat koostööd Euroopa Parlamendiga ja ka tööstuskomisjoniga eriti. me oleme veendunud, et need kaks äh, otsust tegevat institutsiooni jõuavad kokkuleppele tugeva raamprogrammi osas. on täiesti selge, et ka osapoolte ja huvigruppide äh, arvamus on väga tähtis selle ettepaneku väljatöötamisel ja me kavatseme nad ära kuulata ka läbirääkimiste jooksul. eelmisel kuul Kopenhaagenis toimus meil ministeeriumite tasandil konverents selleks, et teadusministrid saaksid läbi, rääkida põhiliste osapooltega Horisont kaks tuhat kahekümnest. tegemist oli väga viljaka dialoogiga ministrite ja teadusühiskonna äh, osapoolte vahel ja mul on väga hea meel, et ka Euroopa Parlamendil ja ITRE komisjonil oli võimalik saata oma esindajaid. tahaksin välja tuua kõige tähtsamad sõnumid, mis sellel konverentsil Horisont kaks tuhat kakskümmend struktuuri kohta välja saadeti. tippteaduse puhul on äh, ollakse ühel nõul, et tippteadus peab jääma kõige tähtsamaks kriteeriumiks teadus- ja arenguprogrammides, see on eeltingimuseks jääda üleilmsel tasandil konkurentsivõimeliseks. peale selle toetatakse Euroopa Teadusnõukogu tegevust. konverentsil öeldi, et lihtne struktuur ja piiratud meetmete arv on tegelikult teadusnõukogu edu aluseks ja seda struktuuri ei peaks muutma. peale selle toetati ka äh, Euroopa Teadusnõukogu eelarve suurendamisest, kuigi täpsetest numbritest ei räägitud. noorte teadlaste liikuvuse tähtsus toodi välja, aga on vaja keskenduda ka äh, teadlaste karjäärile üleüldiselt toodi välja ka teadustöö struktuuri tähtsus ja tõukefondide abi tähtsus selle struktuuri ülesehitamisel ja siin on tõesti vaja luua äh, ühendus Horisont kaks tuhande kahekümne ja tõukefondide vahel ja see kui üks tähtsamaid eeltingimusi toodi ka sellel konverentsil välja. Ähm, edu ja eesrindlikkus tööstusvaldkonnas ka sellel kohal öeldi, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tööstusettevõtete kaasamine peab olema tagatud ning tööstusvaldkond tuleb kaasata vastavate meetmete kaudu. ja siin jällegi tuleb öelda, et lihtsustamine on ka meie tegevuskohal väga tähtsal kohal, meil on vaja saavutada uus tasakaal ähm, äh, kontrolli usaldusväärsuse vahel ning meil on vaja vähem bürokraatiat koostöö ülikoolide tuleb tugevdada koostööd ülikoolide ja tööstusettevõtete vahel ja see on üheks väga väärtuslikuks kontseptsiooniks. Öeldi, et Euroopa on väga kaugele jõudnud teadustöös, kuid ei ole jõudnud väga kaugele uute toodete turule toomisel. teadustöö struktuur on tähtis ja sellepärast tuleb seda toetada osapooled olid äh, huvitatud just sellest, et meil oleks piiratud meetmete arv ja kindel orientatsioon. selle lähenemisega tuleb leida lahendusi ka ühiskondlikele väljaskutsetele. sotsiaalteadused, humanitaarteadused mängivad väga suurt rolli ja täiesti selge on see, et sotsiaalteadused ja humanitaarteadused peavad jääma kõikide väljakutsete lahendamisel prioriteediks. sotsiaalteadus inimesed mängivad väga paljudes valdkondades suurt rolli. kui me räägime kliimamuutustest, energiavarustuskindlusest, tervislikust vananemisest, siis ka siin on muutuste läbiviimine väga tähtis ja ka siin mängivad sotsiaalteadused väga tähtsat rolli. peale selle toodi välja, et tuleb teadlastele jätta vabad käed selleks, et nad saaksid olla loovad ja leida meie väljakutsetele parimad lahendused. peame olema paindlikud ka Horisont kaks tuhat kakskümmend prioriteetide paika panemisel, seda tõid välja mitmed konverentsil osalejad. see tähendab seda, et huvipooled palusid meil, et me loobuksime sellise, sellisest kastidest mõtlemisest ja lihtsalt linnukeste tegemistest, nii nagu ka seda täna hommikul siin mitu korda öeldi töö nõukogus on keskendunud just nendele teemavaldkondadele ning lõpetuseks me oleme veendunud, et peaks olema või-, võimalik esimeste järelduste vastuvõtmine nõukogus juba mai lõpus. ning selles protsessis me soovime jätkata dialoogi Euroopa Parlamendiga ning me kavatseme korraldada ka esimesel mail poliitikate, eh, vabandust, mai alguses poliitikate konverentsi ja sellega tahaksingi oma ettekande lõpetada, suur tänu! Grazie al signor Pedersen e ora sono molto orgogliosa di presentare l'oratore chiave di oggi. aitäh, härra Pedersen! nüüd mul on väga hea meel eh, tutvustada teile meie tänast põhikõnelejat, äh, doktor Burton Lee, kes on Stanfordi ülikoolist ning on Euroopa ettevõtluse ja innovatsiooni professor. tal on äh, ametikogemust juba viisteist aastat, selle aja jooksul on ta tegelenud äh, strateegilise nõustamisega, institutsiooniliste investeeringutega ning ülikoolide teadustööga. tal on olnud ka mitmeid töökohti siin Euroopas, Viinis, Prahas, Dublinis, Barcelonas ja Stuttgardis. nii et äh, tal on väga palju kogemusi mitte ainult Californias, vaid ka Euroopas. President Sartori, thank you very much for, for that very kind introduction äh, president esimest Sartori aitäh selle eest, et äh, andsite sellise suurepärase tutvustuse mulle. Äh, tulin äh, Californiast siia Brüsselisse, et reis on olnud pikk ja ma loodan, et see lühike lugu, mida kavatsen teile rääkida, huvitab teid ja on ehk veidi teistsugune teistest ettekannetest, mida te olete täna hommiku jooksul kuulnud. meenutan teile, et mina olen tegelikult California vabariigist, mitte Ameerika Ühendriikidest. meil on paar vabariiki, teine on Texase vabariik, aga sellest me täna rääkima ei hakka. California on äh, Silicon Valley koduks. Äh, tahan äh, tänada ka Amalia Sartorit, Kristina Gutierrez Cortines ja Kai ja Susann on samuti olnud äärmiselt abivalmid, organiseerides minu logistikat ja transpordi siia. natuke tausta minu, minu enda tausta, läbime selle väga kiiresti, keskendume seejärel mõningatele äh, trendidele Silicon Valley's täna, sellest, kuidas mõju on sellist tüüpi programmide jaoks põhiline mõõdik ja siis äh, lõpetame paari mõttega selle kohta, mis, äh, kuidas Euroopa tulevikku võiks vaadata, mis on tõeline Euroopa kriis ja millised võiksid olla soovitused. peamine sõnum, millest ma täna hakkan rääkima, on mõju ja selle all ma pean äh, see on siis see põhiline mõõdik kaks tuhat kahekümne eduks ja keskendun siin kolmele konkreetsele valdkondadele, kuidas mõju on jaotunud äh, seitsmenda raamprogrammi all, millega ma olen äh, kõige paremini tuttav, ma olin kahel juhtumil eksperthindaja seal, aga paljudes küsimustes äh, need asjad, mis oli seotud raamprogramm seitsmega, oli, võivad välja tulla ka Horisont kahe tuhande kahekümne käigus veidi puudutan mõjuanalüüsi ja hindamist, nii nagu me seda teeme Ameerika Ühendriikides ja mida me teeme eh, selleks, et eh, hinnata selliste programmide nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend mõju ja seda, kuidas kaks tuhat kakskümmend töökohti loob. Eh, osa põhjuseks, miks ma sellele mõjule täna keskendun, on see, mida teie parlamendisaadikutena kõige olulisemaks peate, mida see tähendab kodus, kohapeal, tööde äh, loomisel keskpikas-pikas perspektiivis äh, minu piirkonnas, minu riigis. Äh, see on õige asi, millele mõelda, ehk kuidas siis äh, teadus-arendustööd saab töökohtadeks, elukvaliteediks, asjadeks, mis muudavad elu elamisvääriliseks meile ja meie peredele. tutvustan mõningaid inseneritöö punkte Äh, räägime siin lehtritest ja torustikest palju ka. Äh, tihtipeale räägin ma väga otsekoheselt ja selgelt, ehk isegi provokatiivselt mõnede teie jaoks. loodetavasti see pakub veidi meelelahutust ja veidi teistsugust äh, perspektiivi sellest, mida te kuulete siin Brüsselis ja võib-olla teistes Euroopa pealinnades. selle punkti käime kiiresti läbi. esimees Sartori tutvustas minu Äh, tausta veidi, mina olen äh, Stanfordi äh, inseneri teaduskonnast, sealt on Google, Hewlett Packard, nii edasi tulnud, kes on mõjutanud maailma ja kellel on siiamaani ülemaailmselt suur mõju. Nad on suured töökohtade loojad, innovatsioonimootorid ka siin Euroopas püsivalt. Stanfordi inseneriteaduskond on selle innovatsiooni ja ökosüsteemi südameks, kutsun teid endale külla, tutvustan Euroopa ettevõtlust ja innovatsiooni seal inseneriteaduskonnas, see on iganädalane magistriseminar. meie viimane sessioon oli kaheteistkümnendal märtsil, kui me eh, tõime see Silicon Valley'st San Franciscost inkubaatori juhte kohale, suuri investoreid, eh, rääkides Euroopast ja nii edasi ja sellest eh, mida nad näevad, nende omavahel näevad äh, seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti äh, tärkavaid ettevõtteid Euroopas, me näeme, milline äh, seisukord on, me vaatasime strateegiliselt Euroopale. viimase nelja aasta jooksul, kui ma olen seda magistriseminari andnud, siis näete siin kõiki neid riigi lippe kõikide riikide kohta, kus meil on olnud tööstuse ja valitsusega partnerlused ja need värvid näitavad äh, riike, kust meil on olnud äh, külalisi viimastel aastatel ja me oleme Islandist Venemaale, Skandinaaviast Vahemereni kõike katnud. Äh, meil on kümnenädalane periood, see on lühike ja me katame selle aja jooksul nii palju kui võimalik. natuke tööd, mida ma olen teinud väljaspool Stanfordi. Euroopa Parlamendis olen ma teist korda, eelmine kord eelmise aasta veebruaris puutusin kokku ITRE komisjoni juhtide või liikmetega, olen olnud ka seitsmenda raamprogrammi eksperthindaja, nii et äh, mul on veidi äh, siseinfot selle kohta, kuidas äh, need programmid töötavad siin Brüsselis teadusarenduste valdkonnas. ja üks olulisemaid isiklikke kogemusi mulle, aga ka selles osas, kuidas mõista Euroopa süsteemi ja seda, kuidas asjad siin töötavad, on see, et mul paluti töötada Iiri peaministri innovatsiooni rakkerühmas äh, äh, aastal kaks tuhat kümme. Äh, sain teada, kuidas Iiri süsteem on paigas, ülikoolis, ettevõtted, teadustöö, riskikapitali raamistik ja nii edasi ja see on väga hästi lasknud mul võrrelda muud Euroopat Iirimaaga. viimase paari aasta jooksul olen ma olnud nõustajaks ka mitmetes Euroopa tärkavates ettevõtetes, regioonides, olen äh, erinevate Euroopa ettevõtetega tegelenud, minu äh, doktoritööd rahastas Daimler Stuttgardis äh, ja ma olen andnud äh, nõu ka seal. mõned organisatsioonid, kellega ma olen tahtnud konsulteerida, tulin siia päev varem lihtsalt selleks, et et ma saaksin rohkem infot Horisont kaks tuhat kahekümne kohta, on need, kes on siin ekraanil praegu, mõned nendest on ka täna sõna võtnud või, või võtavad veel Äh, Silicon Valley, need, kes ei ole seal olnud, see on tegelikult üsna väike piirkond. Äh, kokku on seal natuke üle, alla kolme miljoni elaniku, üks koma kolm miljonit töökohta. see on väga äh, kõrgtehnoloogiale keskendunud tarkvara, meedia, meelelahutus, nii edasi. ja me saame nelikümmend protsenti riskikapitalist kogu Ameerika Ühendriikidest. hetkel on mobiil- ja pilvetehnoloogia seal väga äh, Äh, olulisel kohal ja näeme äh, praegu seda niisugust rakenduse majanduse tõusu sellistel platvormidel põhinevalt nagu Android, äh, Apple'i iPhone ja iPad, Windows, Windows on tegelikult alles tõusev partnerlus. see on täiesti uus majandus, mis Silicon Valley's praegu areneb ja mis liigub praegu palju kiiremini kui peavoolutehnoloogia hetkel leiab aset see, et mobiil- ja pilvetehnoloogia ühinevad, see on üks visioon sellest, kuidas on võimalik, äh, kuidas me näeme, et näiteks digitaalse tervishoiu ümber mobiil- ja pilvetehnoloogia ühineb ja päris palju teadustööd ning riskikapitali läheb sellesse hetkel, et äh, ehitada üles äh, selliseid riiklikke ja isegi ülemaailmseid digitaalseid tervishoiusüsteeme. ma arvan, et kõige kohasem ja huvitavam teie jaoks oleks hiljutine uurimus, mis äh, avaldati veebruaris, mis on konkreetselt just äh, töökohtade loomist sellises nii-öelda rakenduste majanduses ja siin ma konkreetselt viitan sellele tarkvaraarendusele, äh, mis puudutab rakendusi Androidile, Apple'ile, RIM-ile, mis on BlackBerry ja Nokia Microsoftile ja see uuring näitas, et umbes viissada tuhat Ameerika Ühendriikide töökohta on kas säilitatud või loodud ja see, need nelja aasta jooksul ja need, see puudutavad ainult mobiilirakendusi. nii et see on täiesti uus märgis, see on kõige kiiremini kasvav sektor Ameerika Ühendriikides ja ka ülemaailmselt ning äh, esindab väga suurt väljakutset Euroopadele ja paljudele teistele piirkondadele, kes ei ole ehk rõhutanud äh, tarkvara, nutitelefone, mobiil- ja pilvetehnoloogiat, nii palju, kui ta on seda teinud Ameerika Ühendriigid ja Silicon Valley. võtmenumbrid on siis peaaegu viissada tuhat töökohta äh, nelja aasta jooksul. see ei ole mitte ainult Silicon Valley's, vaid kogu Ameerika Ühendriikides, aga väga paljud nendest töökohtadest on siiski Silicon Valley's. ja siin me näeme, et Ameerika Ühendriigid ja Silicon Valley rebivad muust maailmast ette, sest et äh, seda dünaamilist äh, kiirendatud kasvu on äh, palju rohkem, kui me ei näe, mida me ei näe muudes tehnoloogia valdkondades nagu pooljuhid, äh, meditsiinivahendid ja siin on väga palju riskikapitali, ingelinvesteeringuid, inkubaatoreid ja nii edasi. ja näeme, et ka Euroopa äh, tärkavad ettevõtted tulevad just Silicon Valley'sse, et edasi areneda. siin natuke tausta selle koha pealt, kus äh, on riskikapital, praegu me oleme jõudnud uuesti Ameerika Ühendriikides kahe tuhande kaheksanda aasta tasemele. see äh, diagramm tegelikult näitab sektorite kaupa, kuidas on huvid üles ehitatud. vasakul pool see kõige suurem punakas pruun äh, osa on interneti ja tarkvara osa, märkimisväärselt suurem kui teised sektorid tulles nüüd tagasi mõju juurde, oleme rääkinud nüüd Silicon Valley'st, äh, sellest, mis on seal praegu populaarne, äh, milline on mõju Euroopas. nüüd hakkame käsitlema neid kolme valdkonda mõju ümber, millele tahan keskenduda. aga ma arvan, et esiteks on oluline näha, et äh, nii mõtlemises kui rakendamises on olnud märkimisväärseid edusamme Euroopa Liidus. komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammides. mul on väga hea meel näha, et Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, on endale konkreetselt seadnud eesmärgiks ületada teatud äh, blokeeringud, puudused äh, seitsmendas, mis olid seitsmendas raamprogrammis, mida ma ise olen märganud töötades eks-, ma olen olnud eksperthindamissessioonidel, kus Euroopa Komisjoni personaliliikmed on mulle konkreetselt öelnud, et kommertsialiseerumist ei saa osa-, pidada mõju osaks, seda ma keeldusin tegemast, sest et ma arvasin, et ma teen sellega Euroopa inimestele karuteene. aga väga palju on saavutatud progressi äh, võrreldes äh, seitsmenda raamprogrammiga, aga konkreetselt see, mis puudutab Innovatsiooniliitu ja volinik Egen Kinn teab seda palju paremini kui mina, patendisüsteem ja kõik need äh, innovatsiooniliidu elemendid, ähm, mida on ka öeldud tema ja teised äh, volinikud, äh, puudutan veidi piiriülest äh, investeeringut. üks võtmeelemente, mis tõusetus siis, kui ma olin Iiri rakkerühmas, oli see, et esimest korda on tootedisain osa äh, Iiri innovatsioonistrateegiast, see oli puudulik osa koolides, aga nüüd Stanfordi erinevad teaduskonnad äh, teevad koostööd äh, Iiri ülikoolidega, kes teevad koostööd ettevõtetega. ja ma arvan, et sellega oleme me suutnud äh, tõsta disaini taset äh, ka Euroopa Liidu enda innovatsiooniagendas ja see on oluline element. nüüd keskendume veidi sellel, kuidas mõju on Euroopas jaotunud vastavalt Horisont kaks tuhat kahekümnele Äh, ja siis ma puudutan peamiselt just tärkavate ettevõtete osa kommertsialiseerumises. niimoodi hindan mina seda, kus on praegu Euroopas kuumad punktid aastal kaks tuhat kaksteist, mis puudutab äh, innovatsiooni, riskikapitali ja nii edasi. Äh, te võib-olla ei ole sellega nõus, arvate, et mõned kuumad punktid ei ole siin ära toodud, aga minu arvates on need kohad eraldi liigas, kus London, Helsingi jäävad just äh, tõusevad just eriti välja innovatsiooni poolest Zürich, Stockholm, ka Dublin, äh, kus on ettevõtlust ning äh, kuhu on tulnud riski ja ingelkapital. nii et selle äh, kaardi eesmärgiks on sisse juhatada järgmine kaart. Need on praegu äh, Äh, need kuumad punktid Euroopas äh, võib-olla järgmise viiekümne aastal, mis siis äh, juhtub kõigi nende uute potentsiaalsete tärkavate ettevõtetega, mis tõusetuvad seitsmendast raamprogrammist ja siis Horisont kaks tuhat kakskümmend tärkavad ettevõtted, kuhu nad lähevad sa-, selleks, et saada ingel riskikapitali, selleks, et saada õppetunde ja nii edasi. kui ligipääsu riskikapitali ei ole, siis paljud riigid Vahemere äärest, Ida-Euroopast äh, arvavad, leiavad, et nad peavad pöörduma mujale Euroopas selleks, et saada riski ja ingelkapitali ja ohuks on siin, et äh, see jaotus, äh, kasude ja mõjude jaotus, mis puudutab kommertsialiseerumist, Horisont kahe tuhande kahekümnes, see võib olla väga ebaühtlane ja see võib muutuda probleemiks Euroopa Liidus, kui sellega ei tegeleta. ja see ongi see, kus äh, piiriülene investeerimisalgatus, mis on äh, ettevõtluse peadirektoraadi alt tulnud, mitte teadustöö peadirektoraadi alt, äh, peaks see, selle peaks samuti siduma teadustöö peadirektoraadi Horisont kahe tuhande kahekümnega, sest et piiriülese investeeringute äh, Äh, võib olla väga suur mõju sellele, kuivõrd äh, ühtlaselt on jaotanud töö, töökohtade loomine ja nii edasi horisont kahekümne, kahe tuhande kahekümne alt tulevikus. ja seetõttu äh, innovatiivsete ettevõtete kokkuhoidmine in, võimalike investoritega, selle kohta on käimas uuring ja seda Anthony Clarke'i juhtimise all juunis peaks selle tulemused tulema. nüüd veidi mõju jaotusest see oli veidi mõjujaotusest ja nüüd ma räägin veidi rohkem mõju hindamisest ja analüüsist, lähenemisest, mida me kasutame Ameerika Ühendriikides, mis on väga alt üles. ja siis me tuleme tagasi nende lehtrite ja torustike juurde. paar näidet, me kasutame lehtreid ja torustikke selleks, et mõelda sellele, kuidas tärkavad ettevõtted äh, arenguetappidest läbi viia ja kuidas tehnoloogia saaks kontseptsioonist äh, ideeks ja tooteks ja millised on võimalikud äh, läbikukkumise punktid nendes erinevates etappides. see on asi, mida, mille üle investorid kogu aeg mõtlevad. innovatsioonitorustikud, siin me näeme väljavõtet äh, Iiri äh, rahvusliku riikliku innovatsiooni rakkerühma lõppraportist, see on see, mille me arendasime välja Iirimaa jaoks siin näide, siin on alguses need kontseptsioonid ja mõtted, mis viivad siis äh, tärkavate ettevõteteni ja siis äh, lõpuks äh, ettevõtte müügini ja igas etapis äh, need äh, ettevõtted, mis läbi, läbi kukuvad, toovad äh, talendi ja kapitali tagasi turule, mis on väga soovitav, selle asemel, et need jääksid kinni väikeettevõtetesse, kes nii-öelda jäätuvad ja kunagi ei kasva ja ei lähe kuskile seetõttu me kasutame aktiivselt seda torustiku kontseptsiooni selleks, et innovatsioonipoliitikat Iirimaal kujundada. Äh, kontseptsiooniliselt, laialdaselt, äh, see on, mida me kasutame selleks, kui me mõtleme tehnoloogiliste tärkavate ettevõtete peale, kõik need sinised kastid vasakul on äh, need tärkavad ettevõtted, mis võimalikult tekivad Horisont kahe tuhande kahekümnest ülikoolidest ja mujalt, mis siis läbivad selle torustiku äh, erinevate etappide kaudu. skeemi peal on need eh, etapid üks kuni neli ja igas etapis teatud protsent nendest ettevõtetest kukub ühel või teisel põhjusel läbi. kõige kõrgemad läbikukkumise etapid on esimeses etapis, see sõltub sektorist ja riigist mõnikord, mõnikord isegi seitsekümmend kuni üheksakümmend protsenti ettevõtetest kukub läbi eh, ja siis, mis tähendab seda, et vasakul on väga palju neid tärkavaid ettevõtteid, paljud kukuvad läbi ja siis on paremas küljes need, kes on lõpus olnud edukad, müüakse maha või omandatakse. siin on need läbikukkumise määrad, need on numbrid, mida riskikapitalistid riikides tavaliselt teavad, sest nad kasutavad seda selleks, et oma fonde kujundada, hinnata, kus nad on, kui palju ettevõtteid on, millises etapis ja seetõttu on siin päris palju andmeid selle kohta, selleks et neid torustikke jällegi arendada. see on jällegi alt üles lähenemine, mida ka äh, valitsusasutused ja selle äh, torustiku lähenemise eesmärgiks on see, et kui on võimalik äh, saada mingi mulje sellest, kui palju edukaid ettevõtteid sul lõpuks on, siis võib selle viia läbi korda ja sellest võime me rääkida eraldi ja siis see võimaldab meil tuvastada, kui palju äh, töökohti sellega luuakse, seda kasutada, kasutavad äh, ka Ameerika Ühendriigi valitsusasutused selleks, et äh, käsitleda tärkavate ettevõtete küsimust. seda võib kasutada ka FKE-de kasvuetappidesse ja tuvastada sellega ka Horisont kahe tuhande kahekümne tulemusi. see on ilmselt ainuke valem, mida me siin täna kasutame ja sel-, mingit hindamist ei tule uksest väljudes sellele Äh, seda torustiku lähenemist kasutatakse alt üles äh, rakendusena investorite poolt, aga ka riigi poolt, kui üritatakse paika panna väikeettevõtete abiprogramme ja nii edasi, kus ettevõtted läbivad erinevad arenguetapid äh, ja saavad rahastamist, kas kapitali rahastamist või võlarahastamist teatud etappides ja siis teatud etappides kindlasti kukub neid ka läbi Euroopas peaks olema äh, võimalik välja arendada selline lehtrianalüüs kõikide ja riikide jaoks, see põhineb andmetel, mis tulevad äh, tärkavate ettevõtete sektorist, äh, mõnede riikide puhul on see keerulisem, sest et ei ole statistiliselt piisavalt andmeid selleks, et seda teha, aga Euroopa Liidu innovatsioonipoliitika, kus riigid hakkavad tuvastama, kui palju tärkavaid ettevõtteid äh, läbib nende torustiku iga aasta, hinnatakse läbikukkumist ja see, sellega oleks väga hea järelevalvet teostada, kus me oleme selles innovatsioonitorustikus, kus me peame oma tegevust parandama, et vähendada läbikukkumisi ning suurendada eduka, edukuse määra. see on lihtsalt skeem sellest, kuidas midagi sellist võiks Euroopas välja näha. ja siis on võimalik hinnata neid torustikke ka sektorite kaupa, sest läbikukkumise määrad erinevates sektorites võib-olla, võivad olla väga erinevad, näiteks infokommunikatsioonitehnoloogia või meditsiinitehnoloogia osas. ehk siis see on alt üles lähenemine, mida on ehk võimalik äh, rakendada ka sellele, et hinnata, kui milline on horisont kahe tuhande kahekümne konsortsiumide töökohtade loomise mõju, aga see tähendab, et on piisavalt palju projekte, mida siin kasutada, kasutada tuleb ka äh, ajaloolisi andmeid selle kohta, mis on tulnud eh, seitsmenda raamprogrammi projektidest, eh, kui need andmed on kogutud. aga eh, põhinedes sellel, mida ma olen kuulnud viimastel päevadel komisjonis, siis mulle on öeldud, et ettevõtluse peadirektoraat ei kasuta ametlikult seda torustikuanalüüsi ja mulle on jäänud mulje ja kui ma olen valesti aru saanud, siis palun korrigeerige mind, siis äh, ka teadustöö peadirektoraat ei kasuta seda torustikuanalüüsi, et äh, seitsmenda raamprogrammi ja Horisont kahe tuhande kahekümne mõju hinnata. ja äh, need töökoha arvud, mis on seotud Horisont kahe kahe tuhande kahekümnega tulevad rohkem majandusmudelitest ja mul ei ole päris selge, kust need mudelid saavad oma andmeid, millist ja millistel eeldustel need põhinevad. nii et see on seotud järgmise sektsiooniga. ja nüüd ma jõuan siis mõju magnituudini. uute töökohtade loomine Horisont kahe tuhande kahekümnest. on öeldud, et mõju on hinnatud niimoodi, et aastaks kaks tuhat kakskümmend viis äh, on loodud äh, midagi sellist nagu kolm koma seitse miljonit uut töökohta Horisont kahe tuhande kahekümne poolt kaheteistkümne aasta jooksul. kui me vaatame selle slaidi parempoolset külge, siis me näeme äh, siin seitse pool, seitsete poolt äh, kasti, kõik nendest esindavad äh, viitesadat äh, tuhandet uut töökohta, mida rakenduste majandus lähiaastatel toob, siis kui me võtame need suuniseks ja üritame siit leida, kui palju töökohti teatud aja jooksul luuakse, siis me näeme seda, et see kolm koma seitse miljonit kaheteistkümne aasta jooksul tegelikult viitab sellele, et töökohtade loomise määr Horisont kahe tuhande kahekümne alt on kahekordselt nii suur, kui see rakenduste majandus Ameerika Ühendriikides, samas äh, infokommunikatsioonitehnoloogia peale kulutatakse vähem kui pool investeeringutest. nii et minu küsimus on, et arvestades, milline on see rakenduste majandus Ameerika Ühendriikides, mis puudutab tegelikult ainult tarkvara, mis on kõige kiiremini kasvav tehnoloogiasektor ülemaailmselt, kas kolm koma seitse miljonit uut töökohta kaheteistkümne aasta jooksul on usaldusväärne number? kui me tuleme tagasi eelmise sektsiooni juurde, kus me oleme teinud seda alt üles analüüsi, siis tekib minu küsimus, et kas sellist tüüpi alt üles analüüs, see toruslik analüüs samuti toetaks sellist arvunaga kolm koma seitse miljonit uut töökohta. nüüd eh, keskendun eh, lühidalt eh, tulevikule. Ameerika Ühendriikidest vaadatuna on mul mulje, et Euroopa kriis ei puuduta tegelikult eurot või riiklikke võlatasandeid või integratsiooni, see on tegelikult innovatsioonikriis. see on võtme kriis, mis puudutab tänaseid Euroopa väljakutseid ja kahjuks sellele ei pööra meedia ja avalikkus piisavat tähelepanu, sest minu arust ei ole seda neile väga hästi selgitatud ja innovatsioonikriisi all pean ma silmas seda, et jah, see on kõik jällegi suhteline võrreldes äh, Silicon Valley'ga, kus on kõige kõrgemad tärkavate äh, ettevõtete töökohtade loomised ja nii edasi määrad maailmas, ehk siis see on jällegi kõik suhtleline ja võib, võib-olla teie jaoks veidi provokatiivne, aga sealt vaadates tundub meile, et Euroopas äh, on krooniline töökohtade loomise kriis puuduvad uue põlvkonna tärkavad ettevõtted, mis tulevad edukatest äh, infokommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetest, ehk siis, et kui, kui Google läks börsile, tekkis Google'ist sadu ja sadu uusi miljonäre, kes siis hakkasid äh, arendama täiesti uut põlvkonda tärkavaid ettevõtteid, sama Facebookiga, kui Facebook läheb börsile paari kuu pärast, siis tekib üle tuhande uue miljonäri, kes kindlasti hakkavad uusi tärkavaid ettevõtteid looma. ja sellel see tähendab seda, et et sellist äh, efekti, et nii palju uusi tärkavaid ettevõtteid tuleb, äh, seda ei ole kunagi enne nähtud, kui me vaatame Nokiat näiteks ja nii edasi, et äh, et kus siis on need uued tärkavad ettevõtted, mis on viimase kümne aasta jooksul tekkinud siit, seda lihtsalt ei ole nii palju, nagu me näeme Seattle'is või Silicon Valley's. see on siis üks element, et selline infrastruktuur puudub uute ettevõtete tekkimiseks me ei näe, et Euroopast tuleks äh, ülemaailmselt mõjukaid uusi tooteid äh, ja osa põhjusest on siin see, et meil on jäänud mulje, et Euroopa ei võta tarkvara nii tõsiselt, kui meie Ameerika Ühendriikides ja Silicon Valley's seda teeme, et ta oleks põhiline innovatsiooni ja töökohtade loomise stiimul. Äh, ja me võtame seda väga tõsiselt nii tööstuse kui valitsuse tasandil. siin Euroopas on muidugi erandeid, mõned olen ära toonud ka ja kindlasti on veel teisi, mis mul on kahe silma vahele jäänud, aga kui me ei keskendu tarkvarale, kui me läheme tagasi sellistele traditsiooniliste tugevate valdkondade juurde, nagu Euroop-, mis on Euroopa innovatsioonis äh, äh, masstransport, äh, sellised süsteemid, kus Euroopa on kaugele ette jõudnud sellest, mis meil on Ameerika Ühendriikides, siis küsimus on siin selles, et nende sektorite kordajad on märkimisväärselt madalamad kui tarkvaras. ehk siis kui me vaatame tarkvara Ameerika Ühendriikides, kui me ütleme, et jah, et tarkvara osas me kunagi äh, Silicon Valley'ga võistelda ei saa, aga soomlased ei ole siin veel alla andnud, siis äh, tegelikult me, te kõik jätate kõik kõrgete kordajatega tööstused meile ja ma arvan, et te ei peaks seda tegema see ei ole mitte ainult äh, Silicon Valley versus Euroopa küsimus, see on probleem ka paljude Ameerika peri-, piirkondadega, kesklään, Detroit, autotööstus, äh, äh, söepiirkond, terasepiirkond ja nii edasi, need üsna madalad kordajad tööstustes, kuhu, mida need riik-, piirkonnad taotlevad, mis ei ole äh, tarkvara, see tähendab seda, et eh, töökohtade kasv pikas perspektiivis on tunduvalt väiksem. mõned eh, soovitused, mis mul on. mõnikord ei saa sõltuda teadustöö asutustest, ma arvan, et see on eriti tõsi siin, me ei saa alati sõltuda teadusasutustest selleks, et nad eh, tegeleksid kommertsialiseerimisega ja uusi ettevõtteid tekitaksid ma arvan, et on teatud küsimused, mis on konkreetselt seotud Euroopa teadusasutustega. esimeses äh, paneelis öeldi selgelt välja, et tippteadus on peamine ainuke eesmärk. me arvame, et tippteadust on võimalik ühendada äh, innovatsiooni, tippinnovatsiooniga samas institutsioonis. Äh, siin Euroopas on need kaks asja ülikoolides ja teadusasutustes tunduvalt teravamalt eristunud. ja siin ma väga toetan seda uut algatust Äh, sellest uuest programmist tugevdada äh, VKD sektorit sõltumatult teadusasutustest, mis on äh, kasutajate ja turu poolt suunatud ja mis muudavad VKD sektori tunduvalt innovatiivsemaks. oluline on ka mõista, et teadustöö ei ole mitte ainuke innovatsioonistiimul. minu arvates on see, oli see suur viga Iiri eh, rakkerühmas, eh, see põhines ainult eh, ülikoolide poolt suunatud innovatsioonil ja peale paari lehekülje, mis me sinna sisse surusime lihtsalt selleks, et peaminister häbisse ei jääks, oli seal väga vähe ettevõtete innovatsioonist ja ma arvan, et see on see valdkond, kus Euroopa Komisjon, Euroopa Liit peaks veetma rohkem aega, et arendada välja programme, sest et äh, teadust ja innovatsioonist ei piisa selleks, et pikas perspektiivis töökohta, kohti luua. väga paljud äh, tugevust on äh, perekonna omanduses ettevõtetes, mis on minu arvates paremas positsioonis, kui need on Ameerika Ühendriikides, mis võiks anna, anda pikas perspektiivis konkurentsieelise. see, et äh, keskendutakse ainult tööstus- ja teadusinnovatsioonile, on nõrk koht paljude riikide strateegias Äh, nüüd see, kuidas konsortsiumid äh, Horisont kahe tuhande kahekümne osas all on organiseeritud, ma arvan, et rohkem saaks teha intellektuaalomandi läbipaistvuse osas, et luuakse andmebaas, äh, kõik kogu intellektuaalomandist, mis on tulnud seitsmendast raamprogrammist ja Horisont kahe tuhande kahekümnest, kus ettevõtted saavad igalt poolt maailmas teostada otsinguid, et litsentside ja muude osas investorite, ettevõtete osalus kommertsialiseerumises, äh, oleme rääkinud siin lihtsustamisest, äh, see on võtmetähtsusega, et Ameerika Ühendriikide organisatsioonid, muud rahvusvahelised organisatsioonid aktiivselt osaleksid äh, seitsmendas raamprogrammis. meil oli poolteist aastat tagasi seitsmenda raamprogrammi töötuba Stanfordis, kust olid inimesed siit, suurtes ettevõtete, suured ettevõtted, NASA ja nii edasi isegi pärast, pool päeva pärast seda, kui ma modereerisin seda äh, diskussiooni, selgitasin, mida need komisjoni slaidid tegelikult ameerika keeles ütlesid, siis enamik äh, professorid arvasid, et raha oli liiga vähe, et liiga keeruline on ikkagi osaleda seitsmenda raamprogrammi konsortsiumides. teen ka ettepaneku, et, et mõelda selle üle, et panna paika formaalsed tärkavate ettevõtete määrad äh, Äh, riikide tasandil äh, ülikoolides äh, näiteks on, on hea olnud määrad paika panna, eesmärgid ja määrad paika panna, et dekaanid saaksid millelegi keskenduda, et oleks selged eesmärgid paigas. see on üks, üks innovatsiooni näitaja, mida siin Euroopas kindlasti piisavalt ei kasutata. ja lõpetuseks intellektuaalomandi fragmenteerumine erinevate konsortsiumi liikmete vahel mis võivad muuta rahastamise ja börsile mineku keeruliseks äh,. hästi oluline on see, et riskikapitalitööstus oleks nende diskussioonidega seotud pidevalt koos Euroopa äriinglite võrgustikuga äh, ma olen aru saanud, et riskikapital on läinud üle hilisematesse etappidesse ja inglid on üle võtnud algstaadiumis rahastamise, Ameerika Ühendriikides äh, ei lahku riskikapital kunagi Äh, tegelikult sealt algusest, äh, äh, esimestest etappidest, nii et me ei saa seetõttu ka riskikapitali kuidagi ignoreerida. ja veel midagi, mis, mida ei ole innovatsiooniagendas Euroopa Liidu tasandil, sest et see ei ole Euroopa Komisjoni mandaadi hulgas, aga ka seda sellepärast, et tegemist on äärmiselt keerulise ja tundliku punktiga. ma arvan, et ülikoolireform peab olema riiklike Euroopa innovatsioonikavade tuumaks, sest kui me ei lähe ülikoolidesse, kui me ei muuda seda kultuuri, kui ei ole üliõpilasi, kes aktiivselt survestavad seda, et koos professoritega luua tärkavaid ettevõtteid, kui ei ole grupeeringuid ülikoolides endas, kes äh, suruvad läbi kultuurilist muutust, siis seda aset ei leia. ja see, et Euroopa ülikoolid teevad peamiselt teadustööd, innovatsioon on kuskil äärealal, siis ma arvan, et tulemusi ei saavutata Äh, üks asi, mida ma vaatasin siin programmis, kas siin Horisont kahe tuhande kahekümne kavas on midagi sellist, mis äh, loob sellise täiesti muutuva äh, suuna Euroopas või see on lihtsalt midagi muutub paari protsendipunkti võrra? ma arvan, et seda, et kui ülikoolides midagi tõsiselt ei muutu, siis ei saa sellist äh, muut-, tõsist muutust ka aset leidma. üks riik, mis on sellega väga tõsiselt tegelenud, on Soome. Äh, mõned teist teavad, milline on nagu Soome ülikooli reformisüsteem, siis te kindlasti teate, et äh, see algas kõik aastal kaks tuhat üheksa, aga soomlased väga strateegiliselt äh, otsusekindlalt reformisid ülikooli süsteeme selleks, et kõik riiklikud ülikoolid saaksid töötada sõltumatult, autonoomselt, äh, väljaspool äh, valitsuse ringe, mis võimaldab meil vabamalt luua ettevõtteid, soodustada ettevõtlust. see ongi minu kõne lõpp, ootan kindlasti küsimusi, suur aitäh! Grazie, doktor Barton Lee e.... suur tänu doktor Burton Lee'le. ja nüüd tulemegi küsimuste-vastuste vooru juurde, nagu me näeme, tegelikult aeg selleks on otsas. ja lihtsalt ütlen teile seda, kui, aga kuna doktor Burton on tõesti Californiasse kohale tulnud, siis peaks siiski natukene aega leidma selleks, et äh, kuulda ära seda, mida Euroopast väljaspool nendest küsimustest arvatakse. esimesena kaks minutit ning härra Eeler, palun. mul on kaks küsimust. esimene küsimus läheb äh, nõukogu esindajale, härra ministrile. üritan olla viisakas, aga pärast teie ettekannet tuleb mul siiski tõdeda, et ma väga pessimistlikult vaatan neid läbirääkimisi parlamendi ja nõukogu vahel. tahaksin teilt küsida kahte asja. esiteks, me ei saa üleüldse mitte aru, miks Taani eesistujamaana otsustas, et mitte järgmisel konkurentsivõime ministrite nõukogul seda Horisont kaks tuhat kakskümmend küsimust päevakorda ei panda sest praegusel hetkel mulle tundub, matemaatika puhul on meil siin tegemist valemiga, kus on mitu mitu X-i, millega me mitte midagi pihta ei oska pannata, kui, hakata, kuid samal ajal nõukogu no ei ole üldse mitte kaasamise reegleid võimeline ega taha neid panna ka päevakorda. samal ajal aga parlament räägib nii Horisont kaks tuhat kakskümmend kui ka kaasamisreeglitest, nii et tahaksin teada, et mis osas üldse nõukogu saab midagi öelda ja mis osas te olete täiesti nend-, selle mitmeaastase finantsraamistiku pantvangiks. ütlen seda täiesti avalikult, sest ma oleks oodanud Taanilt eesistujamaana palju rohkem pühendumust ja te ütlesite, et teie oma eesistumise ajal ei kavatse reeglitest rääkima hakata ja see on suureks veaks ning see toob endaga läbirääkimistes väga suuri raskusi kaasa. nii et tahaksin lihtsalt teada saada, mida teie sellest arvate ja võib-olla võiksite meile ka natukene hinnanguid esitada selle üldise temaatika kohta, sest kui me räägime sellest, et kui me jääme praeguse raamistiku juurde, siis kaks tuhat kolmteist aasta oleks vaja umbes kuue kuni kümne protsendiline eelarve tõus ette näha. see kõlab võib-olla lihtsalt, kuid samal ajal tundub, et tegelikult on tegemist mõõduka eelarve tõstmisega ja kui siis komisjon nüüd teeb uue eelarve eelnõusse, siis kaks tuhande kahekümne aasta puhul meil ei ole võimalik äh, säilitada seda eesmärki, mis on kolm protsenti SKT-st, nii et me teame, et kahe tuhande kahekümne aasta eesmärki ei ole võimalik täita, aga see tähendab ka seda, et nõukogu peaks seda selgelt välja ütlema, mitte lihtsalt, et ta teeb mingeid vihjeid. teiseks äh, küsimus volinik Kevin Quinnile. siin räägitakse riskikapitalist ja ettevõtlusest. meil on erinevate programmide kõrval, mida parlament on ka alati toetanud, ka riskijagamisvahend, äh, äh, mis on keskendunud äh, laenudele ja vä palju vähem ettevõtlusele ning tööstusele. kui me anname neli miljardit ära, siis me jääme umbes hoovade juurde, mis on üks viiele ning kui te nüüd siia lisate veel ühe osa, mille puhul te olete öelnud, et see ettevõtluse programmi osa on tähtis, siis kuidas te soovite sellega edasi jõuda ja milline on teie seisukoht? ning viimane küsimus, see puudutab rahvusvahelist äh, mõõdet, seda ka siin äh, mainiti küll väga tasakesi ja sõbralikult. Äh, USA-s on need tooteprogrammid väga sõbralikult vastu võetud ja nüüd on siin terve rida eesmärke mainitud selle programmi raames, räägitakse tärkavatest majandustest, räägitakse heanaaberlikest suhetest äh,, äh arenguriikidest äh,, me räägime riikide põhilist, põhistest kliinilistest testidest äh,, biomeditsiiniprogrammidest äh, rahvusvahelistumise puhul on kõige tähtsamaks küsimuseks strateegiline dimensioon, milliste partneritega, millistes tingimustes me soovime me kaasata just neid tippteaduskeskusi Euroopa teadusprogrammidesse, suur tänu! härra Sukalas, palun järgmisena. ja pidage palun ajast kinni. suur tänu! proua volinik, palju õnne selle puhul, kuidas te seda koostöö küsimust arutasite tõukefondidega ja raam, äh, teadusraamprogrammidega. ma arvan, et volinikul on võimalus eriliselt vaadata neid riike, mis on arengutest maha jäänud, eriti kui me mõtleme Lissaboni strateegia täitmise peale sellepärast, et meil on vaja siiski mingit toetusmeedet, mis oleks kooskõlas majanduslike toetusmeetmetega, mis meil on. sest majanduslikud äh, toetusmeetmed on väga tähtsad, kui me räägime tõesti teadus, tippteaduse laialijagamisest kogu Euroopas. tahaksin nüüd härra Lee poole pöörduda, meie külalise poole Californiast, kes ütles meile oma eripärases stiilis rääkis sellest, kuidas tema Euroopat äh, näeb. kui ma härra Liist õigesti aru sain, siis tema ütles, et äh, Euroopas levinud individualism on meid pannud äh, ähm, nagu neandertallaste olukorda, kes olid võimelised äh, arenema, aga seda siiski ainult teatud määral. kuidas on võimalik, et meil on terve rida riike erineva kultuurilise taustaga? Äh, kuidas me Euroopas saame tegeleda kõikide nende innovatsiooni ja riskifondi puudujääkidega. nüüd oleme me majanduskriisis, mis äh, on umbes sama hull kui tuhande üheksasaja kahekümnendatel aastatel USA-s. kuidas me saame selle küsimusega tegeleda, kui meil on ülikoolid, millel on olnud väga äh, tihedad suhted omavahel või need tihtsuhted, tihtsuhted olid tihedad USA-s, aga mitte Euroopas. nii et öelge meile, kuidas meie saaksime siin äh, seda parandada, sest kui tuhted ei parane, siis äh, meie tulevik on väga negatiivne. suur tänu ja härra Kelly uh,! uh the... suur tänu! kõigepealt suur tänu kolmele ettekandjale suurepäraste märkuste eest. proua volinik ütles täiesti ausalt ja õigesti, et meil ei ole võimalik seda lõhet nii kiiresti sulgeda meie ja USA ja Jaapani vahel. ta mainis ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaid, erinevaid koostöövõimalusi, sünergiaid ja nii edasi. ja doktor Peterson rääkis sellest, et teaduse probleemiks on see, et uusi tooteid ei tooda turule ja härra Lii rääkis sellest, mida meil on vaja teha ja ma tõesti tahaksin tänada äh, kõikide nende sõbralike sõnade eest, mida ta minu koduriigi kohta ütles. ma olin eelmisel aastal Euroopa Liidu USA delegatsiooni osana ka Silicon Valley's, äh, Peeter Skinner juhtis selle, seda delegatsiooni visiiti ja me kuulasime ära Silicon Valley kogemused ja soovitused Euroopale see, mida ütles doktor Lee, eriti just äh, edu hindamise kohta uute toodete loomisel ja töökohtade loomisel, ja noh, kõik see, mida ta ütles, et tuleb minna haridusasutuste ja ülikoolide poole ja mida kõike tuleb teha ära selleks, et me kahe tuhande kahekümnendal aastal tõesti saaksime öelda, et meie eesmärgid on saavutatud uute toodete alal. et meil on see kolm koma seitse miljonit töökohtade osas. aitäh! suur tänu ja härra Klante, palun järgmisena. ja suur tänu! kuna aega on vähe siis tahan lihtsalt härra Burton Leed tänada selle ettekande eest, seal oli tõesti väga palju ähm, tähtsaid asju sees, mis on ka tõsised, tõsi, mul on lihtsalt küsimus Taanile kui eesistujamaale ja volinikule, mina olen kaasamisreeglite variraportöör ja sellepärast ma liituksin sellega, mida ütles härra Eeler. minu konkreetseks küsimuseks oleks see, kui te ütlete, et eelarve, et osas lõpevad läbirääkimised alles Iirimaa eesistumise ajal, siis äh, kas te Horisont kaks tuhat kahekümnest räägite üleüldiselt kõikide kõiki aspekte kaasates ja kas te olete siis võimelised ka mingeid kärpeettepanekuid tegema, sellepärast et äh, praegusel hetkel, olgem ausad, me võime iga päev küll kaks-kolm korda eelarvevahendite suurendamist nõuda, kuid suure tõenäosusega äh, nõukogu on selle vastu ja see asi kukub läbi, nii et ma tahaksin teada, millele me keskendume, kus me kärbime, ka programmi raames ja tahaksin ka nõukogult kuulda mõningaid kärpeettepanekuid, mitte et meie ainult parlamendina oleme need pahad poisid, kes ainult kõike äh, kärbivad. nii et tahaksin kuulda teie ettepanekuid, siin võib tõesti mõelda Tehnoloogia Instituudi poole ja ka Marie Curie programmi peale, aga tahaksin seda kõike nüüd nõukogult kuulda. nüüd äh, komisjon, me soovime tippteaduskeskusi luua ja me teame, et meil on siin nii regionaal, äh, meil on püüdlusi regionaalpoliitika ühendada teaduspoliitikaga ma, kas komisjon võib nüüd tõesti tagada, et tippteaduses ka toimub konkurents selleks, et meil oleks võimalik neid uusi tuuli viia ka Ida-Euroopasse ja kas meil oleks võimalik kuidagi vahendite suurendamist ka koordineerida, et meil oleksid tõukfondide rahad, mida kasutatakse siduvalt selleks, et äh, teadustöö ja teadusvahendid ka omavahel ühendada seda ei ole siiamaani komisjonilt kuulnud ja tahaksin teada, mida komisjon selles osas kavatseb ette võtta suur tänu, härra Rüübih, palun järgmisena. jah, suur tänu, proua esimees, ma arvan, et vahendite alane arutelu on väga tähtis, sellepärast et äh, praeguses äh, võlakriisis Euroopas asjad ei ole väga roosilised, äh, eriti kui räägime programmidele vahendite leidmisest. ja seepärast proua volinik ja teie kolleeg, kes vastutab Äh, maksude eest, kas meil oleks äkki väik-, VKE-de äh, aktiga ka leia, leida mingi võimalus programmide loomiseks, millega VKE-sid optimaalselt toetada. ühelt poolt äh, raamatupidamises, et meil oleksid teatud teaduspreemiad ette nähtud, et oleks võimalik teatud äh, teadussummasid ette näha selleks, et äh, VKE-d saaksid oma kapitali, oma riskikapitali luua, selleks et neil oleks võimalik riskeerida teadustöö tegemisega, aga see, need vahendid on vaja kõigepealt leida ja välja teenida, enne kui seda teadustööks kasutada ja kas te olete mõelnud ka selle peale, et meil peaks olema võib-olla proportsionaalne äh, maks teaduste osas, nii et kõik, kes tegelevad teadus- ja arengutööga, et nad äh,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 selleks, et ettevõtetel oleks võimalik tõesti teatud vahendeid leida teaduste tegemiseks ja samal ajal siiski korralikke palkasid oma töötajatele maksta. ja kas on üldse mingit äh, maksustamise tõhususe kontseptsiooni või me võiksime mõelda selle peale, et me töötaksime välja tegevuskava kahe tuhande kahekümnendaks aastaks selleks, et meil oleks võimalik paindlikke ja kiiresti reageerivaid ettevõtteid äh, luua. suur tänu ja proua Merkis, palun! Thank you, uh, uh Chair suur tänu, proua esimees, volinik ja suur tänu kõikidele ülejäänud külalistele ka suurepärase sissejuhatuse eest. ma tahaksin härra Burton Leelt küsida, kellega ma olen juba mitu korda kohtunud ka Silicon Valley's. ma olin hämmeldunud, kui te ütlesite, et innovatsioon on äärmiselt tähtis ja on tähtis, et me oleksid ava-, oleksime avatud innovatsioonile et teie ülikoolis on üle, eh, teil on väga palju inimesi, kes on üle kaheksakümne aasta vanad. ütlesid, et väga tähtis on, et me vaataksime noorte poole, kuid väga tähtis on ka, et me vaataksime, et oleksid kaasatud ka vanad inimesed, sellepärast et teadustöö ei ole mõeldud mitte ainult noortele inimestele no, ja noored inimesed ei ole ju mitte ainult tärkavates ettevõtetes ja sellepärast on väga tähtis, et tõesti kõik vanuseklassid oleksid kaasatud ja äkki te natukene rohkem räägiksite sellest. volinik äh,, mis on eeltingimused äh, riikide poliitikate jaoks selleks, et nad täidaksid Euroopa Liidu poliitikate eesmärke. näiteks meil Hollandis on selline äh, sektoriaalne lähenemine, kus me keskendume meeskondadele, samal ajal kui Euroopa poliitikas keskendutakse pigem ühiskondlikele väljakutsetele. kas te olete uurinud, mis on Euroopa poliitikate äh, täitmise puhul kriteeriumiks, tõesti selleks, et ka tulemusi oleks näha. ja te rääkisite siin ka eesmärkidest ärkavate ettevõtete ees, kas teil on USA-st tuua näiteid selliste kriteeriumite kohta selleks, et ärkavad ettevõtted tõesti ka äh, tuuletiibadesse saaksid? ma rääkisin volinikuga sellest sektoriaalsest lähenemisest, mulle tundub, et teie keskendute ähm, tarkvarale ja ta ütles, et me ignoreerime tarkvara võimsust. härra Lii, me ei saa siin kõik olla mingid arvutispetsialistid, me peame tegelema ka teiste valdkondadega. aga kui meil on selline sektoriaalne lähenemine, siis see on täpselt vastuolus sellega, mida teie rääkisite. nii et kas meil on siis kas see või teine või, või on kuidagi võimalus veel teistsuguseid lahendusi leida? suur tänu! proua Kurtier proua Gutierrez, suur tänu, jah, õppisin teie jutust väga palju, sest et ma olen siin väga palju märkmeid ka teinud, aga mulle pakub huvi eriti just üks teema. härra Lee, te rääkisite kontseptsioonidest ja mitte konkreetsetest asjadest ja minu arvates peaksime me mõtlema järele just nimelt äh, Euroopa innovatsiooni kontseptsiooni üle, sest et just selline Eh, hinnangu andmise kultuur, eh, hea valitsemistava kultuur, kas need ikkagi võimaldavad üldse innovaatilised olla? meil on sektoripõhised killustatud poliitikad ja eh, võib-olla siin parlamendis me liiga palju esitame selliseid eraldi muudatusettepanekuid ja äh, Äh, Euroopa Liit aitab kaasa just nimelt keskpärasusele ja väga raske on tegelikult mingisuguseid harjumusi muuta, me räägime ka täielikust mudeli muutmisest. ja selles osas äh, pälvis minu tähelepanu just see, et kui me ei muuda ülikoolisüsteemi ja kui ei ole, olda vastutustundlikumad ja kui äh, ei muudeta välja mõndagi, siis ikkagi me teeme selliseid eraldiseisvaid asju. nii et mina tahaksin esitada kaks küsimust, üks volinikule ja teine härra Liile. strateeg-, Horisont kaks tuhat kakskümmend ei ole mingisugune imerohi, mis kõik meie probleemid lahendab. kas äkki oleks võimalik, proua volinik? see, et me oleme vaprad ja ma arvan, et me saame selles osas ka parlamendi toetuse teha siis tõeline ülevaade sellist, sellest, et millised probleemid on erinevates liikmesriikides äh, ja nende ülikoolidest, et siis midagi ka muuta. Teil on instrument juba olemas, millega saaks tegelikult rohkem ära teha, aga ma ei oska öelda, kas te seda tegelikult soovitate. nii et siis selline väline hinnang äh, Euroopa ülikoolidele ja see avaks uksed äh, Äh, sellele, et inimesi siis hinnatakse vastavalt nende oskustele ja teine küsimus äh, härra Liile, millised oleks siis vahendid muutmaks sellist kultuuri, selliseid harjumusi, me võime siin teha sellise täpse laseroperatsiooni nii-öelda, puudutades siit paari-kolme erinevat punkti, aga milline oleks tegelikult ikkagi viis seda olukorda muuta. suur aitäh, proua Toiamaa. Grazie, president eh,. Grazie tutti voi per i vostri interventi. suur tänu, proua esimees, ma tänan kõiki selle sissejuhatuse eest. mul on esimene küsimus eh, proua volinikule. Te ütlesite ja me kuulsime kõike, kui tähtis on turustamisetapp ehm, teadustöö eh, tulemuste ja leiutiste turustamine esimesena Euroopas, see põhimõte on tõesti teatud teadlaste sõnastatud eesmärk ja see peaks tähendama seda, et meie teadustöö tulemused meie teadustöö tulemuste najal peaks välja töötama uusi tooteid, mis siis Euroopas ka turule tulevad. teine küsimus see puudutab sünergiaid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ja raamprogrammide vahel. siin juba öeldi, et meil on ka territoriaalseid tasakaalunihkeid ja et need tuleb lahendada. kuidas on võimalik seda kõike saavutada? kuidas on võimalik tõukefondidega rahastada struktuuride loomist ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditega nii-öelda sisulisi punkte rahastada, kuidas te seda endale ette kujutate, kuidas see peaks õnnestuma, me juba ootame põnevusega komisjoni ettepanekuid, kuigi ka meie oleme valmis siin oma panuse andma me oleme praegusel hetkel ju tõesti äh, kaasotsustusmenetluses ja meie arvamus on siin ka tähtis. suur tänu ja härra Johnson, palun. suur tänu, proua esimees. ka mina tahan tänada kõiki kõnelejaid väga väärtuslike, huvitavate ettekannete eest tahaksin kasutada võimalust, et jätkata seda võrdlust USA ja Euroopa vahel ja mul on ka kaks konkreetset küsimust. professor Lee ütles oma ettekande lõpus, et meie ei vastuta selle eest, kas ülikoolides viiakse reforme läbi või mitte, kuid sellel on siiski mõju meie programmi väljatöötamisel, selle ma mõtlen siin Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, sellepärast et selle programmi kaudu on meil võimalik äh, ülikoole rohkem avada. kas teil on konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime oma tulevast äh, oma tulevases töös raporti, raportööridena kaasa aidata sellele, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks tõesti selline programm, mis aitab kaasa ülikoolide avamisele ja ülikooli struktuuride avamisele. minu teine küsimus me kuulsime siin Silicon Valley'st väga palju ja te rääkisite ka Soomest ja Rootsist. kui me soovime Euroopas rohkem teadustööd võimaldada, rohkem uuringuid võimaldada, ja siis ühelt poolt üritatakse teatud keskusi, teatud süsteeme tugevdada, kas siis teatud riikides või teatud kohtades, te siin mainisite ka mõnesid, mis on juba tänapäeval väga-väga tugevas positsioonis. kui seda tehakse, kas see on õige lähenemisviis või peaks pigem Horisont kaks tuhat kahekümne kaudu hoolitsema selle eest, et luuakse sünergiaefekte, et erinevad valdkonnad omavahel koostööd teeksid ja kogemusi vahetaksid? kas te võiksite meile selgitada, millal ja kuidas oleks see töö kõige tõhusam selleks, et me oma teadus- ja uuringuvõimsust äh, võimalikult äh, palju ära kasutaksime võrreldes teiste riikidega, mida teie siin meile soovitaksite? suur tänu! suur tänu! ja nüüd tuleb mul kahjuks äh, anda sõna proua volinikule ja tal paluda äh, kõikidele vastuseks anda sõna ja paluda, et nad mõtleksid ka aja peale. ma üritan teha võimalikult lühidalt härra Eeleri küsimusele vastuseks ja kahju, et teda enam saalis ei ole. ai, olete küll seal, te lihtsalt istusite ringi. ma teadsin, et te istusite siin minu vastas kõigepealt riskikapital ja riski jagamise rahastamisvahend, nagu te teate, on olnud väga edukas äh, sellele on antud ka äh, hinnang, sõltumatu hinnang ja selle tulemusena jõuti järeldusele, et äh, raha, mis sellesse äh, investeeriti komisjoni poolt, aitas toodud kaasa ettevõtete tööle. minu, see oli vist detsembri algus, kui Philip Maistad jõudis siis kokkuleppele koostöölepingu osas ja see tagas kolm asja, esiteks siis pakuta RSSF-ile rohkem võimendust, mis on väga oluline, teiseks võimaldas koostöölepingul käsitleda ka teadusinfrastruktuuri aspektidega ja edasi Euroopa Investeerimisfond võimaldas pakkuda laenu äh, laene siis innovaatilistele VKE-dele ja need on just nimelt need äh, aspektid, mis on olnud kõige suurema tähtsusega RSSF-is, mis siiamaani puudutas pigem väga suuri programme. Äh, ma ei hakka rääkima siin teistest instrumentidest, aga te teate ise väga hästi, äh, mis see mida see endast kujutab. nagu te teate, siis rahvusvahelise mõõtme osas tuleme me välja komisjoni strateegiaga selle aasta jooksul ja siis kaalume väga täpselt seda, et eh, millised on meie peamised huvid. härra Tsukalas ja härra Klante rääkisid tipptasemel teaduse levikust ning samuti osalemise suurendamisest ma tean, et peadirektor täna seda teemat juba puudutas, ma ei tahaks seda üle korrata, aga teil on mõlematel õigus, kui te ütlete, struktuurifondide ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vaheline koosmõju on kriitilise tähtsusega, levitades just tipptasemel teaduse tegemist üle terve Euroopa. see puudutab nii infrastruktuuri äh, konkreetset ehitamist, ka selle varustamist, äh, siis äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend sellele üritab ka reageerida, pakkudes äh, sellele äh, häid vahendeid ja ühtlasi ka äh, rahastades Euroopa teadusruumi, mis võimaldab just nimelt luua selliseid äh, tipptasemel teadmisi ja ka keskusi. härra Kelly ja proua Guterres, te rääkisite ülikoolidest ja nende kaasajastamisest. Te mõlemad viitasite sellele, et, et see tegelikult ei ole Euroopa Komisjoni pädevusalas küll aga teate, et komisjon on tulnud välja ülikoolide teemalise teadisega ja ma olen väga mitmel korral ka avalikult öelnud, et meie arvates meil on vaja kiiresti meie ülikoolisüsteemi kaasajastada. minu arvates äh, on liiga kaua meil olnud selline akadeemia mull, mis äh, tundub mitte eriti osalevat äh, koostöös tööstussektori ning ettevõtetega, nii et kui ülikoolid tahavad ikkagi edasi liikuda ja ka tipptasemel olla, siis peab selline koostöö ikkagi ka toimuma. kui te nüüd, kui me nüüd räägime sellisest süsteemist, kui me vaatame siin Euroopa teadusruumi, siis on väga oluline see, et ülikoolid võtaksid inimesi tööle läbipaistvalt ja tuginedes inimeste, inimese konkreetsetele omadustele ja hetkel see väga paljudes ülikoolides nii ei ole. see on tõeliseks väljakutseks liikmesriikidele, me ootame suure huviga ka teie toetust sellele, et oleksite meile abiks sellise süsteemi ülesehitamisel. jaanuari alguses äh, rääkisid minuga noored inimesed, kes olid Euroopa Liidust lahkunud, läinud Ameerika Ühendriikidesse, kõik nad aga tahtsid Euroopasse tagasi tulla, aga nad ütlesid, et selleks, et nad seda teeksid, tahavad nad läbipaistvat teadmistel, oskustel põhinevat töölevõtmise süsteemi. härra Rüübik teab väga hästi, et muutused maksuvaldkonnas on Euroopa Liidus pigem keerulised. Need saab läbi suruda vaid siis, kui kakskümmend seitse liikmesriiki on nõus, mõned võib-olla soovivad, et see oleks teistmoodi, aga nii see hetkel on. aga minu arvates on väga häid näiteid liikmesriikidest, kus muudeti oma maksuseadusi selleks, et soodustada investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. ja need liikmesriigid, kes ei ole veel seda teed valinud, saavad neid variante veel kaaluda proua Toia. sellega äh, tuli välja kõrgetasemeline töörühm kõrgtehnoloogia kohta komisjoniga, komisjonina meie sellega ei nõustunud, esiteks sellepärast, et meie arvates meie, meil ei peaks olema selline reegel, mis soodustab Euroopat. me peame kaitsma küll Euroopa Liidu huve näiteks kui Euroopa Liit investeerib suuresti ühele, ühesse konkreetsesse projekti, me saame kõik seda teha juhtumhaaval, aga põhimõtteliselt teadus- ja arendusprogramm on avatud, üks kõige avatumaid maailmas ja me tahame, et see selliseks ka jääks. ja ma tahan teha lühidalt, proua Sartori, ja siis ma sellega piirneksingi suur tänu, tõesti tegite te väga lühidalt, aga suutsite kõigele vastata nüüd on sõna härra Edersonil. Äh, tahaksin vastata mõningatele parlamendisaadikutele siis korraga. me teeme kõik seda, mis meie äh, võimuses selleks, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ka tõesti edasi liiguks. me oleme täiesti teadlikud sellest, et osalemisreeglid on just siin kriitiliseks elemendiks ja sellepärast me seda ka arutame ja kindlasti tehakse seda ka järgmisel nõukogu kohtumisel. nüüd äh, kõik liikmesriigid äh, nüüd vaatavad selle ettepaneku äh, lehekülg haaval läbi selleks, et jõuda loodetavasti mai lõpus kui leiab aset järgmine ministrite nõukogu, et siis jõuda vähemasti osalisele üldisele kokkuleppele, mis eh, puudutab järgmise raamprogrammi üldist struktuuri. meie arvates ei ole mõtet seda arutada enam hiljem ja samuti ka rahastamist. nüüd eh, me tahame, et dialoog parlamendiga oleks võimalikult tihe, konsultatsiooniprotsess juba käib. Kopenhaagenis leidis aset ka mitteametlik nõukogu kohtumine ja küllap me nõukogu kohtumiseni mais samuti sidet peame ja kindlasti hoolimata kõikide, kõikidest ajali, ajakava probleemidest on võimalik ikkagi äh, Äh, mai alguses ka parlamendiga kohtuda, nii et äh, me väga püüame selle suunas, et mai lõpus kokkuleppele jõuda. tänan. suur tänu. Burton Lee, palun. Äh, vabandan, kui mul vastustes keegi ära ununeb. aga härra Eeler, teie vist küsisite selle kohta, et äh, mis ulatuses on võimalik Ameerika Ühendriikide õppetunde võimalik kasutada siin. Äh, tegelikult Horisont kaks tuhat kakskümmend on siin võtnud juba arvesse Ameerika Ühendriikide teadusprogramme ja samuti Kanada omi Äh, USSBR on tegelikult üks paremaid Ameerika Ühendriikide programme, nii et äh, teaduse peadirektoraadis tegelikult seda ka on uuritud. nüüd edasi, nüüd see individualism ja neandertaallased, ma loodan, et ma päris nii negatiivset muljet teile ei jätnud. me oleme näinud, et Euroopa ülikoolides tegelikult kõige rohkem seda praegust kultuuri on muutnud see, kui on äh, toodud siia kohale delegatsioone, kahekümnest, kolmekümnest inimesest kuuluvaid delegatsioone, on viidud neid ka Silicon Valley'sse, äh, Berkeley'sse ja äh, mujale päris pikaks ajaks, et nad saaksid lihtsalt ringi jalutada, käia mööda Berkeley't ringi, uurida ülikooli see on tõesti inimestele jätnud väga sügava mulje. jällegi ma siin mõtlen peamiselt Soome ülikoolidele, aga ka Ühendkuningriigi ülikoolid, seal on just nimelt e-, üliõpilastest ettevõtjaid väga palju, kas siis sellised, mis kaasavad tervet ülikooli või siis ühes konkreetses äh, teaduskonnas, näiteks äh, insenerlus või siis äh, jällegi äri ja nii edasi. nüüd äh, Euroopa Komisjonil on oma programmid ja riiklikult on teised programmid, aga paljudki on siit puudu, siin on nagu lünklik see asi, näiteks tootearendus enamik insenerikoolidest enam isegi ei kaalu tootearendust kui mingisugust tõsist eriala. väga palju on ka täielik teadmatust selles osas, et kui, kuidas arendatakse tooteid välja näiteks MIT-s või Stanfordis või, või teistes ülikoolides mina lõpetasin oma doktorantuuri neljakümne kaheksandal aastal, neljakümne kaheksa aastaselt ja viiekümnendates eluaastates juba oma ärialase doktorantuuri Euroopas oleks seda peaaegu et võimalik teha, võimatu teha. on mõningaid koduperenaisi, kes siis neljakümne aastaselt tulevad tagasi oma õpingute juurde, et jõuda siis mingi kraadini väga hilises eas. Te rääkisite Ameerika Ühendriikide või palusite Ameerika Ühendriikide näide, näiteid näiteks eesmärkide osas, minu arvates mõned USA keskosa liikmesriigid, osariigid ka selliseid eesmärke tõepoolest seavad kõige olulisem on ikka selline innovatsioonile suunatud kultuur, see on vaja kõigepealt luua, edasi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ei kindlasti ja tarkvara näiteks ei, need äh, sektorid mitte ei välista üksteist. nüüd äh, parlamendisaadik proua Guterres, te rääkisite heast valitsemisest. jah rohkem tuleks sellele keskenduda, räägitakse palju sellest, et jah, siin Euroopas on kultuur, Silicon Valley's me räägime pigem kultuuri loomisest ühe konkreetse ettevõtte või regiooni piires. nii et miks me ei võiks rääkida ka sellest, mida on vaja selleks, et luua selline kultuur, mis võimaldaks tagada rohkem innovatsiooni teatud Euroopa piirkondades. Google näiteks otsustas, et mida kultuur tahab ja kuidas seda siis neile pakkuda, milline, millist hierarhiat selleks vaja on ja nii edasi, nad on olnud väga edukad eh, just nimelt kõige innovatiivse kultuuri loomisel Silicon Valley's. just nimelt sellepärast Google ongi olnud võimeline sisenema ka nii väga paljudele erinevatele uutele turgudele. nii et kultuuri ja sellise meelelaadi suhtes on meie mõtted väga selged. nüüd äh, härra äh, Johnson, ma ei tea, mismoodi Euroopa Parlamendi menetlus käib ja mida te teha saate ja mitte, aga igal juhul jah, tõesti, ülikoolireformi on Euroopa Liidu tasemel vaja kas Euroopa Parlament saab üldse midagi sellist teha, et kas teie saate siis üleskutse teha, kui teie seda ei tee, kes seda siis ikka teeb, nii et peate ikkagi ohjad enda kätte võtma? kindlasti tuleb sellele pöörata suuremat tähelepanu ka ajakirjanduses ja ka poliitiliselt edasi teadusuuringute kvaliteedi tõstmine Euroopa ülikoolides. mina olen mõningates võib-olla veidi vähem edukates ülikoolides Äh, näinud näiteks seda, et milline on selle äri äh, mudel, enamagi ülikoolid on kuidagi väga üksi, näiteks Poola ülikoolid, nad tõesti ei tea, mis väljaspool Poolat toimub. ja nad siis lihtsalt otsustavad uuringuid teha vastavalt sellele, mida seal töötavad professorid äh, teavad või millist valdkonda nad tunnevad. nii et tuleb pöörata tähelepanu nagu teadus või teadusuuringute valdkondadele ja seda siis äh, kõikidel tasanditel, et rektorist kuni professorini välja, et kuidas seda täpselt äh, valitakse. et ülikool ei tohiks selles osas olla täiesti üksi, nad peavad äh, tegema koostööd, nagu näiteks Ameerika ülikoolid riikliku teadusühendusega ma ei oska öelda, kas Horisont kahtekümmend, kaks tuhat kahekümnesse see puutub, aga Euroopas on vaja ka tõelist nii-öelda juhi koolitust äh, rektoritest alates kesktaseme juhtideni välja, tundub, et keegi neid ei koolita, nii et tuleb ikkagi tegeleda ka juhtpositsioonidel olevate inimeste koolitusvajadustega. Nad peaksid teadma, mismoodi tegelikult juhtimine käib viimasel ajal, samuti ettevõtluse, innovatsiooni ja teadusuuringu tasemel, nad tegelikult enamasti ei teagi üldse, mis toimub Ameerika Ühendriikides või üleüldse kuskil mujal maailmas hästi, suur tänu kõigile sõnavõtjatele, suur aitäh proua volinikule, samuti nõukogu esindajale me oleme kohe väga palju majast, ajast maha jäänud, nii et hakkame kohe kiiresti pihta. Thank <laughs> you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 Europa. Eh.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 Bene, diamo inizio ai lavori dando la parola. alustame siis seda kolmandat paneeli. annan sõna proua, proua Carvalho sissejuhatuseks. aitäh proua esimees, tere pärastlõunat, daamid ja härrad, alustuseks ütlen, et äh, mul on väga suur rõõm äh, tutvustada seda paneeli nii olulisel teemal nagu tööstusjuhtimine ja VKE-d. Euroopa tööstuse konkurentsivõime on tänases majanduskliimas äärmiselt oluline. investorite osalemine Euroopa Liidu teadusprogrammis on näidanud tendentsi öö, äh, ja sellega käivad kaasas ka tendents näha seda, et Euroopa teadustööd kasutatakse töötmis, tootmisprotsessides, mis asuvad kolmandates riikides. seda isegi siis, kui nende tootmisprotsesside tooted on mõeldud tarbimiseks Euroopas. sellel taustal on mitmeid eesmärke, mida me tahame saavutada innovatiivsete VKE-de osalemist peab meie arvates suurendama äh, Horisont kahe tuhande kahekümnes. erainvesteeringud teadus-arendustöösse, neid peab stimuleerima ning äh, innovatsiooni suuremat jõudmist turule peab ka toetama. ja lisaks nendele üldistele eesmärkidele on neli väljakutset, mis minu arvates äh, vajavad kõige kiireloomulisemat tähelepanu. esiteks kuidas tagada, et äh, see, äh, kuidas me näeme tööstuse juhtimisrolli ning VKE-de innovatsiooni, saaks piisavalt arendada, mitte ainult selleks, et äh, ühte sammast arendada, vaid ka suhet ülejäänud kahe sambaga. Horisont kahe tuhande kahekümnes peab selline osalemine ning juhi roll Äh, laienema ka sotsiaalsete väljakutsete sambasse, kuidas me tagame, et äh, see niimoodi ka aset leiab. teiseks, teine küsimus, äh, mida ma tahaksin küsida, on kuidas me tagame, et Horisont kaks tuhat kakskümmend katab kogu ahela teadustööst turuni. komisjoni ettepanek, mis on kõikehõlmav ning hästi läbimõeldud, jääb üsna veidi hägusaks detailidesse Äh, kui käsitletakse innovatsiooniahela hilisemat etappi. leiame, et meil on vaja selget definitsiooni äh, asjadele nagu pilootprojektid, äh, lipulaevaprojektid ja nii edasi, kuidas me saame selles osas edu saavutada. kolmandaks, on terve hulk olemasolevaid vahendeid, minu arvates tegelikult on neid liiga palju. on oluline, et me lihtsustaksime seda, Äh, äh, kättesaadavate instrumentide hulka ning valime välja need, mis meie arvates on kõige sobivamad ülesannete jaoks. toon teile näiteid, meil on GTI-d, GPI-d, PPP-d ja nii edasi. kuidas me saame kõige olulisemad instrumendid äh, rohkem kasutusse võtta ning leida kõige sobivamad meie konkreetseteks eesmärkideks ja lõpetuseks on alati oluline rahastamise küsimus. pilootetappe demonstratsioon on tavaliselt väga kulukad. seetõttu meil on vaja mitmefondilist lähenemist, mis, kus struktuurifond mängib juhi rolli. peame ka tagama äh, vastavuse Euroopa Liidu riigiabi raamistikuga ootan väga debatti ning eh, tahan kuulda, millised on teie mõtted eh, selle koha pealt, kuidas eh, selle väljakutsega toime tulla. konkreetse programmi raportöör Horisont kahe tuhande kahekümne rakendamine on, huvitavad mind väga detailid ning ootan teie panust minu küsimustele, et te saaksite mind minu töös aidata Äh, sest detailid on olulised. aitäh! ja ma äh, väga ootan täna pärastlõunast olulist sessiooni. Grazie, la parola Peter Skinner. suur aitäh, Peter Skinner, palun. aitäh, üritan teha nii lühidalt kui võimalik. ma arvan, et Euroopa Liit mõnikord äh, satub nõiaringi, kui ta räägib äh, tööstusrahastamisest väikeettevõtetele ja see juhi roll, mida me näeme, tuleb tihtipeale muudest maailma osadest, äh, selle asemel, mida me tahaksime näha, et areneks Euroopa tasandil. meil on kõige paremad finantsinstrumendid ja ilmselgelt on meil ka kõige halvemad finantsinstrumendid ja me oleme näinud, et hiljutises kriisis on suur osa äh, sellest segust äh, pannud kõik hukka mõistma finantsteenuseid, finantsinnovatsiooni, see on kõik pandud ühte patta ja siin on teatud keerukused. küsimus on see, mis sobib tärkavatele ettevõtetele, eriti just äh, kui rahastatakse äh, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Äh, kust me läheme riskikapitali tegevuskavast aastast, kahe tuhandete aastate algusest, kus pandi administratiivkultuurilised, legaalsed, menetluslikud protsessid paika, millega väikeettevõtted said ligipääsu rahastamisele veel üks oluline küsimus on äh, klastrite arendamine. ettevõtted ei kerki ju ei kusagilt. Äh, äh, see, siin on tihe side ülikoolidega, ettevõtetega. siin on klastrid, mis tavaliselt ei, mitte ei tekitata, vaid nad lihtsalt juhtuvad. kuidas me saame osaks protsessiks, kuidas me ja, ja kuidas äh, teha midagi, mis püsima jääb, äh, kuidas me tekitame olukorra, kus me ei raiska lihtsalt raha, et me saavutaksime siiski selle ärikultuuri, mida me üritame saavutada ning töökohad igal pool Euroopa Liidus. Horisont kaks tuhat kahekümne edu sõltub äh, sama palju kui igast, kõigest muust ka sellest, et erasektor arendab välja selliseid vahendeid, millega ettevõtted saaksid kasvada. meil on vaja sellist protsessi, mis ütleks meie äh, maksustamise poole pealt teeme, tegime midagi, mida saaks äh, kommertsil äh, eesmärgil kasutada ka selle sektori sees. Äh, sarnaselt äh, proua Kavaljale ootan ka mina väga vastuseid, loodetavasti meie eksperdipaneelide poolt. Äh, e suur tänu, härra Skinner. ja nüüd annaksingi kohe sõna härra Wernerile, kes esindab siin Saksamaa Lennundus- ja Kosmosekeskust. suur tänu, mul on väga suur au täna siin paari sõnaga rääkida tööstusest, juhtivast positsioonist tööstuses ja VKE-des ning ma üritan seda teha võimalikult tõhusalt selle lühikese aja jooksul. meil on siin üleilmsed väljakutsed ja suurem osa nendest üleilmsetest väljakutsetest on täiesti selged. nii et me peaksime leidma ka konkreetseid lahendusi kuid samal ajal on ka teatud teisi väljakutseid, mis on minu, mida ma nimetaks äh, mittekonkreetseteks, nagu näiteks äh, inimkonna äh, uudishimu ja uued teadussaavutused tulevikus ja me peaksime neid asju väga selgelt vaatama. see pilt siin näitab seda äh, kuidas me tuleme alusuuringutest turule ja seda me nimetame siis leiutisest innovatsioonini ja seda kõike tehakse tõesti uudishimu tõttu ja tänu üleilmsetele väljakutsetele. ma toon teile mõned näited kosmosevaldkonnast, mõtlen siin nii lennundust kui kosmo- nautikat üleüldiselt, me oleme lennukite ja helikopterite juhtimises esikohal, me oleme ka satelliitide ja seiremeetmete osas esirinnas ja need on kõik meie jaoks võtmetähendusega edud, see, et me peame aru saama, kui tähtis on Euroopa alane koostöö kõikidel tasanditel, meil on vaja nii poliitilist kui ka erandi, erasektori tahet tugevdada Euroopa sektoreid, meil tuleb välja töötada ühised Euroopa teadusstrateegiad ja see tuleb kaasata kõik erinevad osapooled, meil tuleb harmoniseeritult välja töötada strateegiate rakendamine, kuid kõik peavad selle juures ka vastutama, seejuures mängivad väga tähtsat rolli rolle, riiklikud ja regionaalsed programmid ja nii riiklikul Euroopa kui ka regionaalsel tasandil tuleb kasutada ka kõiki rahastamisvahendeid ja meetmeid ja seda kõike tuleb teha kogu aeg majanduslikku lisandväärtust luues. mida ma sellega öelda tahan, näete te sellelt slaidilt, see tähendab seda, et meil on vaja korralikku rahastamist kohe algusest peale kuni teatud hetkeni, mil siis äh, tööstusvaldkond võtab meie mõtted üled ja, ja see on kosmonautika valdkonnas väga tähtis, meil on vaja tõesti neid nii-öelda valmiduse astmeid vaja, kus tõesti esialgsest mõttest on selged sammud kuni selleni, kuni toode välja töötatakse. ja me oleme väga selgelt välja töötanud, milline roll on siin riiklikel teaduskeskustel, milline roll on äh, teadlastel ja ülikoolidel, nii et meil on siin need tasemed kaks ja kolm, mis mängivad väga tähtsat rolli, eriti just kui äh, selles osas, et tuleb teha koostööd ülikoolide ja teadlastega ja siis need äh, tasemed kolm kuni viis kuni kuus, seal tuleb juba tööd teha tehnoloogiliste ettevõtetega ja testimise puhul ehk siis üheksandal tasemel just väi-, noorte teadlastega koostöö on väga tähtis ja, ja siin mängivad just need uurimiskeskused väga tähtsat rolli. meil siin Saksamaal oleme me selleks loonud lennunduse ja kosmosekeskuse ning meie missiooni olen ma siia kirja pannud. siin punaselt on kirjas see, et me üritame ületada lõhet alusuuringute ja innovaatiliste rakenduste vahel ning kanda üle teadmisi ja teadustööd tööstusettevõtetesse. ja see on meie arvates väga tähtis osa meie tööst ja kosmonautika valdkonnas on meil tõesti üle üleilmne koostöö, nagu te teate, ja meie jaoks tähendab see seda, et me ei kata mitte ainult riiklikku tasandit, vaid me teeme koostööd nii Euroopa tasandil kui ka maailma tasemel erinevate partneritega. meil on väga hea meel, et ka Horisont kaks tuhat kahekümne raames on meil võimalus teha koostööd teistega, eriti just Ühendkuning, Ühend USA-st meil on selged strateegilised tegevuskavad paika pandud, meil on viis eesmärki, mida me nimetame nii-öelda oma lennukavaks kaks tuhat viiskümmend, me räägime siin ühiskondlikest ja turuvajadustest, katsetest, uurimistööst ja erinevad tegurid selles RIA programmi puhul on see, et me peame arvestama sellega, mida me teeme. me peame aru saama, et aeronautika ja õhutranspordisüsteemid on äh, suureks võimaluseks äh, majanduskasvu tagada. meil on vaja Euroopa tasandil äh, teadustaristut, meil on vaja to-, toetada teadus- ja arengutööd nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil, meil tuleb leida motiveeritud inimesed ja meil peab olema korralik tarneahel ning meil tuleb kaasata ka VKE-d innovatsiooni ja teadusrakendustesse. nüüd, kui me vaatame kosmonautikat, siis äh, rahvusvaheline kosmonautikakeskus on väga tähtis, aga meil on ka äh, väga palju erinevaid äh, keskuseid, mis tegelevad tulevikuküsimustega. meil on siin erinevad satelliidid, seirekeskused, äh, Euroopa kommuni-, kosmonautikakeskus, äh, kõik need punktid ja meil on ka need Euroopa kosmonautika lipulaevaprogrammid Galileo ja GMS ja GMS-ile tuleb vahendid veel ka leida ning küsimus on nüüd selles, kas tegemist on äh, aspektidega, mis puudutavad ainult kasmo-, kosmonautikat, ei, vaadake Galileo projekti. Galileoga on võimalik tõesti ka ühiskonna vajadusi katta, näiteks äh, meil on satelliiti navigeerimisega võimalik lennujaamade tööd lihtsustada ja meil on vaja ka äh, tagada äh, rongiliikluse ohutus. me kasutame erinevaid äh, kokkupõrke vältimise süsteeme, mida juhitakse Galileo kaudu. peale selle on võimalik kosmonautikat kasutada ka energiaprobleemide lahendamiseks. peame järelevalvet teostada selle kohta, millist energiat parasjagu toetada, kas siis tuuleenergiat, päikeseenergiat, veeenergiat ja nii edasi. ja me ei pea olema juhtivad mitte ainult tööstusvaldkonnas, vaid ka kosmonautika valdkonnas ja meil on vaja ka avaliku sektori juhtimist eh, ja siin on väga tähtis koostöö Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmonautika Agentuuri vahel ja nüüd mõned soovitused selleks, et Euroopa Liit jääks tööstusvaldkonnas äh, juhtivaks, on meil vaja korralikke teadus- ja innovatsiooniprogramme, mis on paika pandud vastavalt äh, teadus- ja innovatsioonistrateegiatele. meil on vaja leida korralik äh, rahastamine nii Euroopa riiklikul kui piirkondlikul tasandil. meil tuleb Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi rahastada vastavalt Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele. meil tuleb leida tegurid selleks, et teha korralikke innovatsioonisamme nii väikeste projektide puhul, keskmise suurusega projektidega kui ka suurte projektide puhul ja meil on vaja leida korralikke rahastamisvahendeid kõikidele teadustöös osalejatele, pooltele. ja meil on vaja ka toetada äh, väärt-, uue väärtuse loomise tarneahelat. ei, ei ole tähtis see, et me läheme lihtsalt ühelt distsipliinilt teisele üle, vaid meil tuleb tõesti Äh, erinevate distsipliini, distsipliinide koostöö ja kattumine tagada. näiteks, et kosmonautika avastusi on võimalik ka meditsiinis kasutada ja väga tähtis on kasutada siin nii tõuke kui ka tõmbemeetodit ähm, selleks, et me saaksime tõesti leiutistelt edasi innovatsioonini liikuda, nii et meil on tõesti vaja seda ristkohaldust ja meil tuleb erinevate valdkondade vahel kogemusi ning äh, leiutisi seirata ja meil tuleb hoolitseda sellepärast, et äh, oleksid kaasatud kõik erinevad äh, osapooled, VKE-d, tärkavad ettevõtted, teadusuuringukeskused, äh, selleks, sellepärast, et kõik saavad üksteist täiendada. suur tänu! Grazie, signor Warner suur tänu. ja nüüd proua Chiara De Caro, kes esind-. Okay, thank you for the invitation and uh, thank you for staying. It's difficult to, to keep the attention. suur aitäh selle kutse eest äh, härra Burton Lee eh, sõnavõtt oli äärmiselt eh, huvitav. mina olen IBAN-i eh, juht, kes esindab kõiki neid osapooli, kes varases etapis investeerivad. üritan teile selgeks teha, miks ma olen siin ja miks minu siinolek on asjakohane diskussioon, mis on äriingel. lihtsalt, et kõik me saaksime sellest kontseptsioonist samamoodi aru. tahaksin veidi selgitada seda, mida me identifitseerime kui äriingel ja see on siis definitsioon, mille me oleme kõigi kahekümne seitsme riigiga läbi rääkinud ja see on definitsioon, mis töötab igal pool Euroopas ma ei tea, kas te olete sellest kunagi midagi varem kuulnud, aga see on erainvestor äh,, eraisik, kes investeerib omaenda raha äh, ärkavatesse ettevõtetesse äh,. ta vastutab äh, omaenda äh, Äh, investeerimisotsuse eest, see on peamine erinevus riskikapitali ning äriingli vahel, tema on see, kes teeb lõppotsuse investeeringu koha pealt ning äh, lisaks rahale annab, äh, on ka mentoriks. ja ja leiab kontakte, kliente Äh, siin on vastavad reeglid, eetika, rahapesuvastased reeglid, mis siin kehtivad ja nii edasi. keskmine investeering äh, on äh, ühe tehingu puhul kuni kakssada viiskümmend tuhat, kakskümmend viis kuni kakssada viiskümmend tuhat eurot. aga see võib ka olla kaks või kolm investorit, kes investeerivad koos. seda kutsume me rahastamise ahelaks enne seemnetappi äh, leiavad ettevõtted tavaliselt äh, äh, sõprade, perekondade ja narride juurde, et leida esimesi investeerijaid oma mõttele, pärast seda lähevad nad äriinglite juurde, kes, nagu ma ütlesin, investeerivad kuni kakssada viiskümmend tuhat eurot ja pärast seda, enne kui minnakse riskikapitali poole, on see selline nagu kapitali lõhe Äh, suurem auk, kus on raha väga keeruline leida. ja see on see kriitiline etapp äh, teadustöö ning ette, toote kommertsialiseerimise vahel ja see on just see etapp, kus investeeringuid on vähe äh, ja seda kapitalilõhet katavad uued te te tegijad, kes nüüd ekraanile tulevad mikro riskikapital, ja superinglid ja nii edasi. ja me e, üritame leida kõik need e, esindaja, kõiki neid e, osapooli, kes selles lõhes investeerivad. siin on paljude ettevõtete logod, keda on äriinglid toetanud, see slaid on relevantne, sest te teate, et enamik nendest logodest on nüüd väga hästi tuntud, see tähendab seda, et äriingled äh, on olulised selleks, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist pikas perspektiivis. mida otsivad äriinglid? vastus, mida me saame nendelt, on alati, et kõige olulisem äh, asi nende jaoks on meeskond, need inimesed, kellesse nad investeerivad ja inimesed peavad äh,, neil peab olema selge äriplaan äh, ja nad peaksid ka teadma oma väljumisstrateegiat. üks oluline fraktor äh, ja äh, see, kuidas turg on üles ehitatud, äh, äriinglid investeerisid neli, investeerivad neli miljardit eurot kahekümnendasse tuhandesse ettevõttesse igal aastal. kuidas on äriinglid organiseeritud, nad on organiseeritud võrgustikeks, gruppideks mis töötavad kohalikul, regionaalsel või sektoraalsel tasemel. selle võrgustik, nende võrgustike ärimudel võib olla väga erinev, enamik nendest on avalikud, neid äh, toetavad ka valitsused, mõned on era, neil on, äh, nad võtavad liikmetelt äh, liikmetasu, nad võivad võtta ka edutasu investeeringute pealt, aga nad on tegelikult inglite grupp, kes kes eh, siis eh, vaatavad läbi need eh, tehingud, enne kui need inglatelt jõuavad. meie esindame kõiki neid osapooli, nii individuaalseid investoreid kui võrgustikke, samuti riiklikke võrgustike föderatsioone ning seemnefonde. see oli sissejuhatus sellele, mida me teeme ma kahtlustan, et mul ei ole aega siin sellele andmele, nendele andmetele väga äh, sügavuti keskenduda, mõned äh, arvud, nagu ma ütlesin, turu suurus on umbes äh, kolm koma viis, neli miljardit eurot aastas, võrreldes ameeriklastega on see madal. meil on umbes seitsekümmend viis tuhat inglit, Ameerika Ühendriikides on neid umbes kakssada tuhat see, need andmed äh, puudutavad meie liikmeid. siin on äh, ära jaotatud investeeringud. Äh, Roberto, me näitas teile midagi päris sarnast juba. kõige tavalisem sektor on infokommunikatsioonitehnoloogia ja siis on puhtad tehnoloogiad, meditsiinitehnoloogiad. ja siin on ka investeeringute summa, tehingute hulk, see oli üldine sissejuhatus sellele, mida me teeme assotsiatsioonina, aga miks ma olen siin, olen äh, siin selleks, et rääkida teile meil viimase paari aasta kogemusest. me juhtisime Euroopa projekti, mille nimi oli Access ICT ja see loodi komisjoni poolt selleks, et anda koolitust ettevõtetele, mida said rahastust raamprogrammidest kuus ja seitse. meil paluti vaadata neid ettevõtteid, umbes kakskümmend tuhat, kes olid saanud eh, kakskümmend tuhat teadusprogrammi, mis olid eh, projekti, mis olid saanud Euroopa Liidust raha me pea, pidime nad kokku viima investoritega, andma neile tõelisi võimalusi kokku puutuda investoritega, saada meie investeeri-, investoritelt äh, koolitust ning ka äh, võimaluse äh, meie investoritele oma projekte esitleda. tegelesime selle programmiga kaks ja pool aastat, organiseerimisime mitmed sündmused igal pool Euroopas, kuhu me kutsusime sinna need teadusprogrammid ülikoolidest, et nad saaksid oma programme ja projekte esitleda investoritele ja selle projekti lõpus, mis on nüüd peaaegu läbi saanud, tegime me ka teatavad järeldused ning komisjonile poliitikasoovitused selle kohta, kuidas eh, parandada seda, kuidas antakse raha teadusprogrammidele kõige olulisem järeldus on see, et äh, peaaegu kõik projektid, äh, kõikidest projektidest, äh, mida Euroopa Liidu poolt rahastatakse, väga vähe jõuab kommertsetappi. küsimus, miks see juhtub, kas see sellepärast, et investeering on liiga riskantne, et projekt on liiga varases etapis, aga kahjuks see ei ole vastus. peamine teema on see, et puudub teadlikkus äh, Äh, teaduste tegijad ei ole teadlikud sellest, kuidas käib riskikapitali andmine. komisjon andis meile põhimõtteliselt äh, nimekirja kõikidest äh, teadusprojektidest, mis Euroopa Liidust rahastamist sai, kutsusime nad kõik enda juurde ühekaupa, oli keeruline veenda neid, et nad tuleksid ja meiega kohtuksid kõigepealt me pidime selgitama neile, milline on varase etapi investeeringute kontseptsioon ja siis me pidime veenma neid, et nad tuleksid ja oma projekte investoritele esitleksid. teisest küljest on ka investoritel vähe informatsiooni. ei ole eriti palju sündmusi, kus äh, teadusprojektid saavad tulla ning ennast esitleda. investorite jaoks on äärmiselt keeruline mõista äh, milline on selle komisjoni käsutuses oleva portfoolio jõud ja ulatus. ei saa kutsuda ka neid projekte, et esitleda neid asju äh, teiste ettevõtetega koos, kes on oma projektidega jõudnud äh, kaugemasse etappi, nad peaksid saama eraldi seda teha ja investorid peaksid olema teadlikud ka sellest, et äh, sellist tüüpi teadusprojektide jaoks on olemas ka sündmused ja üritused ja olulised on ka intellektuaalomandi õigused. käsitlen kiiresti neid soovitusi, mille me oleme andnud välja poliitikakujundajatele ja mida, mida Burton juba ka mainis, sest äh, arutlesime asju veidi enne seda sündmust esiteks äh, pädevuse ülesehitamise suurenemine. investorid peaksid olema kaasatud äh, projekti kõikidesse etappidesse. kõigepealt, kui komisjon projekti hindab, äh, see investor, turustaja peaksid olema seal, et seda projekti hinnata. ettevõtja, investor peaks olema kogu aeg kaasatud projekti algusest saadik, mitte ainult kõige viimases etapis. ka see on kasulik selleks, et kergendada teed äh, teadustööst äh, turuni. investoreid tuleb kaasata kogu ahela vältel ja nagu ma ütlesin, küsimus on investorite teadlikkuses äh, ning investeerimisvalmiduses. kolmandaks, konkreetsed kaasinvesteerimisfondid. ettevõtluse peadirektoraat on loonud ekspertrühma, mis tegeleb soovitustega eh, piiriülese sektori kohta ja üks põhisoovitusi on see, et oleks Euroopa-ülene kaasinvesteerimisfond, et saaks kaasinvesteerida koos äriinglitega igal pool. Eh, koos nende fondidega tahaksin rõhutada seda, mida mainis juba härra Rüübig, ehk on vaja maksusoodustusi. see ei ole Euroopa asi, me teame, et seda otsustatakse kohalikul tasandil, aga meil on tõendusmaterjali sellest, et eh, kus on pandud paika maksusoodustused, mitte ainult innovatiivsetele ettevõtetele, et nad maksid vähem makse, vaid ka investorid äh, peaksid saama maksma vähem makse, kui nad investeerivad kõrge ristiga innovatiivsetesse ettevõtetesse, siis selle tulemused on kohesed, nagu nad on olnud Ühendkuningriigis. see on jah, lokaalne küsimus, aga tahame, et see, tahamegi selle suunata, selle soovituse suunata liikmesriikidele. me peame Eh, turgusid stimuleerida ja Horisont kaks tuhat kahekümnega on meil tõesti selleks võimalus. suur aitäh ja nüüd on sõna proua Loredana Kineal, kes on CEFIC-i liige ja innovatsiooniosakonna vastutav inimene. Thank you uh suur aitäh, tahan vabandada härra Fulvio Ugeri nimel, kes täna siia paraku kohale tulla ei saanud, nii et üritan siis tema ettekande teha tema nimel ja äh, rääkida ka Euroopa kemikaalitööstuse vaatenurkadest. Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on väga kõrgele seatud, me oleme näinud näiteks ka väsi, vähese süsinikuheite, heidet puudutavaid eesmärke, teekaarti ja nii edasi, need kõik on väga vajalikud, aga äh, ootused on seotud, seatud samuti väga kõrgele. on täiesti selge, et selleks, et need eesmärgid saavutada, peab kasutama tööriistana ka innovatsiooni rääkides innovatsioonist, siis ma ei räägi mitte ainult äh, ettevõtetest või uutest ettevõtetest, äh, me räägime ka meie ühiskonna innoveerimisest. me peame pakkuma Horisont kahe tuhande kahekümnele seda, mida sellel vaja on, see on selge poliitiline signaal äh, ja ka rahaline signaal, kuid samas ka kujutab see endast raamistikku. see näitab, et institutsioonid on valmis võitlema Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime ning meie ühiskondade heaolu eest. lihtsustamise eesmärkidega oleme me nõus, oluline on selles valdkonnas edasi liikuda. tõsi on see, et see ei ole mingisugune tühipaljas büroo loomine, vaid äh, need rahastamisvahendid tuleb ka ülejäänud raamistikku integreerida ning neid teistega koordineerida. mõningaid selgitusi selle kohta oleme juba kuulnud, kuidas need kolm sammast äh, siis koos tööle hakkavad. see kõik kõlab väga hästi, aga tahaks teada, kuidas see praktikas välja nägema hakkab näiteks kuidas kasutatakse olemasolevat Euroopa tehnoloogiaplatvormi, mis võib ju samuti aidata kaasa just innovatsiooni aspekti arendamisele äh, teadusuuringute kavades. üks asi, mida, mida oleme me juba saavutanud, saavutanud Horisont kahe tuhande kahekümnega, on nimelt järgmine, et lõpuks ometi on nüüd eristatud innovatsiooni ja teadusuuringuid. Need kaks aspekti ei ole üks ja sama innovatsioon tähendab seda, et viiakse teadusuuringute tulemused turule. just nimelt see ongi see äh, tööstussektori uute algatuse aspekt, mis räägib äh, tihedast seosest turuga tuleks lihtsustada ka projektide haldamis- ja nende kohta aruandlemismenetlust. loomulikult tervitame me siin seda kolmekümne viie protsendilist äh, eesmärki VKE-de osalemise osas, aga tuleb siiski täpsustada siin kasutusele tulevaid tööriistu. tähtis on ka see, et me pakume stiimuleid mitte ainult innovaatilistele VKE-dele me unustame justkui traditsioonilised VKE-d ära. rääkides aga siin traditsioonilistest VKE-dest, siis me mõtleme nende all põhimõtteliselt lihtsalt äh, tavalist tootvat tööstust. ka nemad saavad olla innovaatilised ja võivad kujutada endast meie majanduse alustalasid. Neil on võimalik pakkuda meile tohutult palju ja aidata meid kaasa ka konkurentsivõitluses teiste maailma osadega. peame jääma ettevaatlikuks, kui me räägime siin VKE-de ja suurte ettevõtete vahelise koostöö tugevdamisest. keegi siin varem juba ütles, et tegelikult see kõik ei teki ju tühja koha pealt, see on väga tõsi, eriti Euroopa Liidus. Euroopa Liidu üks tugevaid külgi on see, et väikesed ja ettevõtted väga sujuvalt omavahel teevadki koostööd. Nad seisavad üksteisele lähedal. me peame aru, arvestama siin näiteks ka mm, geograafilist eelist, mis on Euroopa Liidu ettevõtetel. Äh, tööstussektori uut algatus ei tu-, peaks tuginema mitte ainult teaduslikel kriteeriumitel, vaid ka äh, turumõjudel ja loomulikult tuleks töötada välja ka selged hindamiskriteeriumid selles küsimuses. oleks ka väga teretulnud see, kui need, kes hinnangu annavad, oleksid osaliselt ka tööstussektori osalised. ühtlasi tervitame me ka seda, et on võimalik hüvitada sada protsenti kaud-, otsestest kuludest, aga see täiskuluarvestuse süsteem on ilmselt VKE-dele liiga keeruline. ja ühtlasi kaudsete kulude hüvitamise määra võiks tõsta kolmekümne, neljakümne protsendini, sest et tegelikult on ettevõtete kaudsete kulude määr kõrgem kui kakskümmend protsenti avaliku erasektori partnerlus on kindlasti väga tähtis just prioriteetsetes valdkondades, kus siin peab jällegi lähemalt uurima just neid kasutatavaid instrumente, sest et äh, alati kõige tähtsam peitubki detailides. avaliku erasektori partnerluse osas peaks just keskenduma innovatsioonile peab kohandama neid partnerlusi vastavalt innovatsiooni vajadustele. innovatsiooni tarvis on vaja äh, spetsiaalseid kohandatud instrumente äh, avaliku erasektori partnerlus on tähtis, sest et see kujutab suurt Euroopa Liidu lisandväärtust, see on turule väga lähedal seisev mudel ja võib pakkuda meile seda, mida meil vaja on. <laughs> tähtis on see, et Euroopa Komisjon koordineeriks erinevate riikide jõupingutusi. Um, and now I would like to, to say something about, about chemistry. ja nüüd tahaksin rääkida ka mm, keemiatööstusest ja teha ka mõningad ettepanekud selle kohta, millega saame välja tulla meie ja mitte ainult Euroopa Komisjon, parlament või, või teised institutsioonid. tegelikult asi ei ole vaid rahas meie ettevõtted äh, on kindlasti ka innoveetil-, innovaatilised edasi ja arenevad äh, ka ülemaailmselt. me tegelikult konkureerime ju teiste maailma piirkondadega. ja et seda teha, siis on meil vaja tõelist äh, Euroopa innovatsioonimudelit, mudelit, mis põhineb nendel tugevatel külgedel, mis siin Euroopas olemas on mis ongi just nimelt see äh, väärtuste ahel. teiselt poolt äh, just see innovatsiooni ahel, ma tean, et siin see tundub niisuguse semantilise mänguna, aga väärtuste ahel äh, läheb siis toormaterjali tootmisest tarbijani välja. ja seda ahelat saaksime me kasutada või me selle ahela tarvis saaksime kasutada mudelit, mis tugineb geograafiliselt väikestel distantsidel Euroopas. läbi selle mudeli oleks meil võimalik pakkuda stiimuleid selle väärtusahela erinevates etappides väärtuste ahela iga etapp peaks tundma vajadust uute toodete ja tehnoloogiate ja kaasajastamise järele. Euroopa keemiatööstus tõelise tööstussektorina tegelikult esimest korda äh, pakub nüüd ka omapoolset innoveerimispotentsiaali. meie arvates me oleme ka oluliseks partneriks erinevates innovatsioonialastes partnerlustes, mis tegelevad kas toormaterjalidega või siis äh, energiatõhususega või ka intelligentsete linnadega ja lõpetuseks Euroopa Liidus on nüüd selline segane olukord. et äh, innovatsiooni rahaliselt kui ka selle raamistiku olemasolu osas nüüd läbi läheks, siis äh, on meil vaja anda lootust innovatsioon kujutab endast ju probleemidele lahenduse leidmist, kuid ühtlasi ka veel avastamata territooriumite vallutamist. Grazie, la parola alla signora Ford. proua Ford, palun. Thank you. It's a, a question Thank you for some fantastic presentations. As a... aitäh nende suurepäraste ettekannete ees, küsimus on äh, äh, seemnekapitali ja riskikapitali osas, jah, Ühendkuningriigis kasutatakse struktuurifonde selleks, et kaasrahastada koos varase etapi riskikapitaliga, aga need ei ole, aga ei ole rahasid, mis on konkreetselt mõeldud selleks, et aidata VKE-sid, kelle teadustööd rahastatakse ka Euroopa Liidu grantidega. kas oleks kasulik panna veidi raha kõrvale konkreetselt selle jaoks, sest et mina leian, et mitte kõik äh, teadlased ei taha mõelda varases etapis oma mõtete kommertsialiseerimise peale, aga selgelt on olemas see lõhe, nagu te määrasite, määratsite, et aidata neid VKS-id, kes on olnud kaasatud Euroopa Liidu grandiprojektidesse, et nad saaksid ka oma tooted turule. kas oleks mõistlik äh, osa raha kõrvale panna, mis, osa seda raha, mis on mõeldud VKE-desse, mingisse fondi, kus äh, saaks neile anda kaasrahastust koos äriinglite ja riskikapitali. suur tänu, proua Tomson, palun. Äh, suur tänu, proua esimees. mul on küsimus, mida tuleks arutada. nimelt, kuidas me defineerime tööstust sellepärast et inglise keeles tööstus äh, tähendab kõiki tööstusvaldkondi, kuid saksa keeles, äh, kui kasutatakse sõna tööstus, siis mõeldakse tootmist ja tihti arvatakse, et me räägime siin tootvatest ettevõtetest. ma arvan, et meil tuleb tõesti paika panna see, et me ei räägi siin äh, mitte ainult sellest majandusest, mida on võimalik ka käega katsuda, me kuulsime Ameerika külaliselt et, et nelikümmend protsenti töökohtadest on äh, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogias ja uute rakenduste loomisega arvutitööstus on väga hästi arenenud Põhja-Euroopas ja me peaksime mõtlema, kuidas äh, raha sinna suunata. Peeter, sina oled Ühendkuningriigist ja seal viisteist protsenti inimestest on tootvastööstuses, üheks tähtsaks tööstusvaldkonnaks on ka popmuusika, nii et teil on loov tööstusala, kuidas meil oleks võimalik uuringuid teha loova tööstusvaldkonnas, iga kord, kui me sellest siin räägime, kuuleme me kosmonautikast ja keemiatööstusest, ma saan aru, see kõik on väga tähtis, kuid väga huvitav oleks ka see, kui me kuulaksime ära, kuidas teha uuringuid äh, tõesti äh, käegakatsutava tööstusvaldkonna osas, turismi valdkonna osas Äh, turism hakkab mängima väga tähtsat rolli praeguses demograafiliselt vananevas äh, ühiskonnas, nii et me tõesti peaksime mõtlema, kuidas me defineerime tööstust ja kuidas me need erinevad tööstusvaldkonnad oma raamprogrammi kaasame. suur tänu, proua Kubitš. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Werner me je posebej navdušil s svojo prezentacijo in eh, iz nje je razvidno tudi to, da inovac-. minu arvates olid kõik need ettekanded väga-väga huvitavad. on näha, et innovatsiooni protsesse tuleb ka pikaajaliselt eh, ette planeerida. ja meil tuleb arvestada erinevate trendidega mul on küsimus, kuidas oleks meil võimalik äh, jõuda esimese ostjani, kes ostab selle esimese toote, mis turule on tulnud. kuidas nii-öelda ostja selleni viia, et ta selle uue toote ostaks, toote, mida mitte keegi ei tea ja ei tunne? Äh, ja siis küsimus proua De Carole, kes rääkis äriinglitest. meil on tegelikult äh, puudu teadusuuringute tulemustest, me teame, et teadlased, äh, et teadlastel ei ole võimalus neid tulemusi ise kokku võtta, nii et see oleks tegelikult ülesandeks, millega peaksid tegelema ülikoolid. ülikoolidele tuleb leida võimalus selle küsimusega tegeleda ja neid üksikuid tooteid ka siis atraktiivselt äh, turustada, seda ei saa teadlased ise teha. Neil ei ole selleks äh, mitte mingeid oskusi, neil on hoopis teistsugused, teistsugune pädevus. Nemad tegelevad uurimistööga, loovad uusi teadmisi, aga nad ei saa toodet äh, turu jaoks atraktiivseks muuta või vähemalt mitte iseenesestmõistetavalt nii et äh, meil tuleb ka aru saada, et krediidiasutused peaksid siin tugevamalt kaasatud olema. suur tänu ja doktor Böner. doktor Pööton suur tänu selle küsimuse eest, mis puudutas tootmist minu jaoks. tööstus, nii nagu ma ütlesin, meditsiin, medilis-, meditsiinilised aspektid, põllumajandus, ükskõik millele te mõtlete. teiseks, kuidas ka tagada seda, et toode jõuab turule, teil on täiesti õigus, teadlased ei ole tõesti need, kes peavad tegelema turustustöö ja reklaamiga. toote konkurentsivõime tuleb tagada, toote atraktiivsus on väga tähtis, see, et toode turul toimib, on väga tähtis, näiteks kosmonautika puhul on see väga lihtne sest seal on see nii-öelda tehnoloogia valmiduse aste. Neil on see toode, toode on sertifitseeritud ja seda on võimalik teha ka teistes valdkondades, küll mitte samamoodi ja nagu te teate, kui te vaatate mobiiltelefonide tööstust, siis mobiiltelefone müüakse isegi siis, kui nad ei tööta, nii et see on suurepäraseks näiteks reklaami kohta. nii et meil tuleb hoolitseda selle eest, et meil tegemist on hea tootega, atraktiivse tootega, mis toimib ja noortel ettevõtjatel, tärkavatel ettevõtjatel on tõesti vaja ka teadmisi PR-tööst. De... suur tänu, Chiara De Caro, palun järgmisena. Um, so to reply to the first question about SME esimene küsimus VKE-de kohta. ma olen täiesti nõus, et VKE-de roll on väga tähtis, mitte ainult VKE-de jaoks, vaid ka teaduste tegemisel ja ka suurte ettevõtjate jaoks. see, mida härra Potten siin rääkis, oli väga tähtis. kus VKE-d ja suured ettevõtted koostöös äh, finantseerivad äh, erinevaid suuremaid projekte. asjad muutuvad. me näeme, et äh, suured ettevõtted on kaasatud iga-aastaste aruannete tegemisse ja see, mida Euroopas tehakse, see huvitab üha rohkem äh, ka teadlasi, teadlased on ka üha rohkem huvitatud oma ettevõtete loomisest, nii et meil on tõesti vaja VKE-dele toetust. ja VKE-d on need, äh, mis on atraktiivsemad ka piiriüleste investeeringute jaoks teine küsimus. ma olen nõus. teadlastel ei ole aega, neil ei ole oskusi, nad ei ole ka need inimesed, kes peaksid reklaami toodetele tegema. hetkest, mil nad hakkavad toodet välja töötama, peaks neil olema tegelikult meeskonnas ka keegi, kellel on turustamisalased teadmised äh, selleks, et saaks välja möö-, töötada ka turustamisstrateegia, nii et peaks olema keegi kogemustega, kes neid siis aitaks. Grazie, Loredana Guinea, praegu. proua Guinea, palun um,. I would maybe like to address peaksin rääkima võib-olla tootmisküljest meil on väga oluline rääkida Euroopa Liidu tugevatest küljedest. kas me oleme teistega võrdsel tasemel näiteks IKT osas? kas me tõesti oleme läbi vaadanud kõik võimalused selleks, et tagada Euroopa strateegilised huvid? mina seda eriti ei usu, sest et äh, vaatame näiteks päikesepaneele, me oleme selles osas teadus- ja arendustegevuse läbi viinud Euroopa Liidus, aga need toodetakse kõik Hiinas ja siis ostame sealt neid sisse. nii et äh, usun, et peame keskenduma tõesti sellele, mida Euroopal tarvis on ja mida Euroopa suudab saavutada olemasolevate instrumentidega, me ei saa äh, loomulikult lubada endale seda, et me paneme teadus- ja arendustegevuse sama palju raha kui Hiina või Ameerika Ühendriigid, meil ei ole ka samasugust äh, valitsemisstruktuuri nagu sealsetes äh, teistes maailmajagudes, kus asjad käivad väga kiiresti ja me peame lihtsalt äh, sellega hakkama saama. Grazie. Maria Grazia Carvalho proua Carvalho. suur tänu, tahaksin tänada kõnelejaid, olen pannud kirja mitmeid soovitusi. tahaksin käsitleda minu kolleegi Brita Tomsoni küsimust, et mis puudutas tööstust, tahaksin teile meelde tuletada, et IKT on komisjoni ettepanekus sees ja ka tööstussektori juurdalgatuses on see esimeseks teemaks. ja see on väga tähtsal kohal selle ettepaneku raames. me peaksime seda võib-olla laiendama ka teistesse valdkondadesse. alt üles suunaline teadus ei peaks jääma vaid esimesse sambasse, vaid see peaks minema ka teise sambasse ja kolmandasse ehk siis sotsiaalsetesse väljakutsetesse nii et see tähendab, et äh, laiendame tööstuse mõistet veelgi, nii et äh, selles osas olen teie ettepanekuga täiesti nõus, suur tänu. Grazie, kolleeg Skinner. kolleeg Skinner, palun. Äh, tahaksin vastata Vicky Fordile, jah, tõesti Ühendkuningriigis olid regionaalsed arenguinstituudid senikaua, sinnamaani, kuni see praegune valitsus need siis laiali lammutati ja hakati kasutama riskikapitalil põhinevaid fonde ja West Midlands on üks piirkond, mis näitab seda, kuidas see siis äh, hästi või halvasti töötab. nii et nüüd võiks olla ju üle-euroopaline infrastruktuur, mis siis äh, tagaks ka selle, et kõik regionaalsel, äh, riiklikul ja Euroopa Liidu tasemel ka kokku langeb. jah, see on väga tähtis me peame vaatama läbi selle, et kuidas see kõik siis tagada, tegelikult see eh, innovatsioon tugineb ju VKE-del. me ei saa jätta kõike mitte turgude teha Californias või kuskil mujal, nüüd riskikapital jah, ma olen nõus, et me peame riskikapitali sõnumit nii-öelda levitama, aga kuhu me siis sellega jõudnud oleme, et ühelt poolt äh, alternatiivsete investeerimisfondide osas on väga äh, kitsas definitsioon, lõpetatakse siin äh, tegevus sellepärast, et pankadel on likviidsusega probleeme, aga samal ajal räägitakse, et VKE-del on seda raha vaja, see sõnum lihtsalt ei jõua kohale finants- äh, tööstusele. nii et me ei saa niimoodi äh, kahenäolised olla, et on kas üks või teine. minu arvates peame me tegema midagi sarnast, nagu mujal juba tehtud on, muidu me jääme lihtsalt sellest rongist maha. Bene, grazie. suur tänu kõikidele raportööridele, suur aitäh ka teile, nüüd oleme me selle kolmanda sessiooni lõpetanud ja kiiresti siin vahetame välja inimesed presiidiumi laua ääres ja siis äh, alustame kohe kiirelt, me oleme kakskümmend minutit äh, ajast maha jäänud, nii et natukene tegime siin seda kaotust tagasi yeah..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 Bene, iniziamo questa ultima sessione di lavoro. alustame siis meie viimast vooru. ma saan aru, et te kõik olete väsinud. aga üritagem äh, siiski siia ruumi jääda ja tähelepanelikult meie kõnelejaid kuulata. nüüd sissejuhatuseks on sõna härra Eeleril lugupeetud proua esimees, kallid kolleegid, daamid ja härrad, nüüd läheb asi põnevaks, hakkame rahast rääkima. mul on väga hea meel, et ma saan teha sissejuhatuse meie kuulamise viimasesse ossa, kus me räägime kaasamise reeglitest ja ma arvan, et need, kes praeguses raamprogrammis on taotlusi esitanud, või ise tegelevad teadustööga Euroopa Liidus. Teile ma ei pea selgitama, kui suured on need väljakutsed äh, kaasamise reeglite puhul. ja kui tähtis on siin ka lihtsustamise küsimus? kui te loete komisjoni ettepanekut äh, siis te saate väga selgelt aru, et äh, asjad lähevad kas raskemaks või kergemaks. Te teate ka minu ja tegelikult ka meie ühist töödokumenti kaasamisreeglite kohta, mis peaks siis seda küsimust ka natukene mõistvamaks ja seeditavamaks muutma. ma arvan, et nende reeglite lihtsustamise osas oleme me praegusel hetkel väga suure ajahetke ees, meil on tegemist esimese korraga, kus kahe-kolme programmi puhul üritatakse neid üheaegselt lihtsustada, programmi atraktiivsemaks muuta, programmi ka rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimelisemaks muuta. ma arvan, et seda tuleb kõigepealt välja öelda, enne kui me hakkame rääkima probleemidest nimelt, et tegemist on otsustava sammuga Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi atraktiivsemaks muutmisel. veel kord tuleb toonitada, et meil on äh, ühised äh, reeglid, kõik fraktsioonid ka ühel häälel toetavad neid, meil on ka öö, äh, tööaja kohta öö, tingimusi lihtsustatud, esimest korda on võimalik ka käibemaksukulusid äh, maha arvata või arvata neid kulude hulka, äh, ka erinevad raamatupidamissüsteemid äh, on leidnud arvestamist ja sellegipoolest äh, hoolimata nendest edusammudest on teatud küsimusi, mis on vastuolulised ja problemaatilised ning millega tuleb meil järgnevatel äh, kuudel tegeleda ja nõukogu ja komisjoniga läbi rääkida. kõige vastuolulisem küsimus on otse loomulikult see ühtsustatud kulude hüvitamismudel. Äh, nüüd on tulevikus ette nähtud kaks määra, nimelt sada protsenti otseseid kulusid ja kakskümmend protsenti üldisi teaduskulusid ehk siis selline seitsekümmend kakskümmend reegel. paljude teadusasutuste, eriti ülikoolide jaoks äh, sada protsenti otseste kulude puhul ja kakskümmend protsenti paušaalsummana vägagi tervitatav. teiselt poolt aga selle reegliga satuvad selle äh, sellisesse halvemasse positsiooni need teadusasutused, kus on palju kaudseid kulusid, mõtlen siin nüüd just ülikoolist väljaspool tegutsevaid teadusorganisatsioone, instituute. nii et siin tuleb meil teha äh, tõesti korralikke kaasavaid eesmärke, ettepanekuid, vabandust, näiteks äh, täielik kulude hüvitamismudel teatud äh, teadusasutuste jaoks, ehk et meil oleks selline teatud erandite reegel. me ei taha siin välja töötada kompromissi, millega kõik oleksid nõus, vaid eesmärgiks on see, et see programm ei muutuks keerulisemaks ja meil ei oleks kakskümmend seitse erinevat hüvitamismudelit Euroopa Liidus, vaid et meil oleks tõesti lihtsustatud menetlus ja viimane punkt, mille tahaksin tõstatada, on see küsimus erinevate määr, toetusmäärade kohta teadustöös ja innovaatilises töös, teiselt poolt ka siin sõltub väga palju sellest, äh, kuidas vahet ka praktilises elus hakatakse tegema. ehk tuleks paika panna see, kus teadustöö lõpeb ja innovatsioon algab. see ülesanne ei ole lihtne. on väga palju ohtusid, äh, sellepärast et võib juhtuda see, et me teeme mingi kunstliku vahetegemise teadus ja innovatsiooni vahel ja et me sellega tõkestame innovatsioonitsükleid, kuid tuleb arvestada ka sellega, et meil on, me liigume siin rahvusvahelises kontekstis me saime nüüd WTO-lt selle Boeingu otsuse, mille puhul võib arvata, et USA ja tegelikult ka kogu rahvusvaheline üldsus väga tähelepanelikult hakkab jälgima seda, millise režiimi kasuks me otsustame innovatsiooni puhul. teaduste puhul on see vägagi selge. innovatsiooni puhul aga tuleb väga selgelt sõnastada mitte ainult see, mis on programmi selge ülesehitus, vaid meil tuleb mõelda ka selle peale, et äh, see on mõlema osapoole jaoks, see peab mõlema osapoole jaoks ka õiguslikult olema mõistetav, samamoodi ka WTO jaoks. nii et mul on väga hea meel, et meil on siia täna kutsutud erinevate osapoolte esindajad, et meil on siin ülikoolid, ja ka väljaspool ülikooli tegutsevad äh, tööstusette, vabandust, uurimusettevõtted ja on ka tööstusettevõtted ja aeronautikaettevõtted siin esindatud. ma hiljem kindlasti tutvustan neid. härra Giovanni Bertolone on äh, Euroopa Kosmose- ja Kaitsetööstuse Ühenduse esindaja siis pärast seda saab sõna härra Jan Mengelers, kes on Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Assotsiatsiooni esindaja ja lõpuks äh, proua Jennifer Barnes, kes on äh, rahvusvahelise strateegia kantsler äh, Cambridge'i ülikoolis ja tema räägib meile natukene Russell Groupi Äh, vaatenurgast ja kuna aega on no, nii palju juba kulunud, siis annaksingi kõigepealt sõna härra Giovanni Bertolonele, palun. Madam Chair, Mr Eiler, member. proua esimees, härra Eiler, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on eriline rõõm täna esindada siin Euroopa Kosmose- ja Kaitsetööstuse Ühenduse nimel pärast professor Lee ettekannet tekkis mul väike identiteedikriis, sest et äh, tekib küsimus, et äh, kas me oleme siis nüüd transpordisektori tööstusvaldkond äh, või hoopiski info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alla käiv valdkond. kas miks on nii, et BRICS-i riigid äh, tegelikult pööravad julgeolekule, aeronautikale ja kosmosetööstusele äh, äh, rohkem tähelepanu, pakuvad suuri stiimuleid kasvada. aga siis jõudsin sisemise rahuni, sest et minu arusaamine on selline, et rohkem kui seitsekümmend protsenti tegevusest selles valdkonnas äh, on seotud äh, IKT-ga, nii et põhimõtteliselt me ikkagi oleme siin õiges kategoorias. nii et me esindame siis Euroopa Kosmose- ja Kaitsetööstusühenduses kahtekümmet riiki, äh, kahte tuhat ettevõtet, kus on äh, kaheksakümmend tuhat tarnijat ja millest paljud on ka VKE-d. kahe tuhande kümnendal aastal tähendas see rohkem kui seitsesada tuhat töötajat ja käive oli rohkem kui sada kuuskümmend kolm miljardit eurot. täna tahaksime keskenduda aeronaut-, aeronautikale, kosmose- ja julgeolekutööstusele, mis on näidanud, et need lähevad täiesti kokku Euroopa strateegiate ja poliitikatega. meie ühendus tervitab Euroopa Komisjoni välja käidud lähenemist ning ühtlasi ka innovatsiooni mõiste kaasamist Horisonti kaks tuhat kakskümmend. see tähendab ka täpsemaid sidemeid meie erinevate sektorite ning ülikoolide ja äh, uurimisasutuste vahel täna tahaksin rääkida sellest, et kuidas meie näeme seda innovaatilist viisi teadusuuringute korraldamise osas Euroopa Liidus. kuna innovatsioon on siin võtmetähtsusega siis äh, meie tööstussektor investeerib iga aasta keskmiselt kaksteist protsenti oma sissetulekutest teadus- ja arendustegevusse selleks, et pakkuda välja keskkonnasäästlikke ning äh, tõhusaid tööteid järjest kasvavatel maailmaturgudel väga ranges konkurentsiolukorras. Euroopa Liidu tööstus hinna poolest konkureerida tärkava majanduse riikidega ei suuda ja seega peame me tehnoloogiliselt innovaatilised olema. peame tagama ka väga hästi kvalifitseeritud tööjõu. selleks, et tagada see Euroopa konkurentsieelis, on väga tähtis säilitada meie järjepidevus ja ka nähtavus. tahaksin tuua välja konkreetse näite, mis näitab, et äh, meie sektor on mänginud olulist rolli Euroopa Liidu teadusuuringute integreerimisel. aeronautikatööstuses on väga äh, tihedalt seotud tarneahel, tuhanded tarnijad tarnivad tarnijatele ja selline väga tugevatel alustel olev äh, tarneahel kasutab tihti ka VKE-sid ja see on elulise tähtsusega meie äh, sektori tarvis. peame silmas pidama, et on aastaid vaja selleks, et selline võrgustik üles ehitada. Äh, seega suhted väikeste ettevõtetega tuginevad pigem partnerlusel kui tavalisel kliendi äh, ja ettevõtte suhtel. meil on kujunenud välja juba pikaajaline koostöö äh, ka ülikoolidega ja teadus- ja arendustegevuse valdkonnaga laiemalt. Äh, peame looma seosed juba väga varaste baasteadusuuringute ning praktiliste rakenduste vahel me toovime tuua välja näiteks äh, lennujaamad, äh, lennukompaniid, äh, samuti navigatsiooniteenuse, teenuste pakkujad. nii et nemad kõik üheskoos panustavad sellesse, et saavutada Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. see tegelikult on ACARE töö tulemuseks ehk siis Euroopa Aeronautika Uuringute Nõuandekogu töö, mis loodi umbes kaksteist aastat tagasi. Agare Euroopa tehnoloogiaplatvorm aitab rakendada ellu just poliitilisi juhtnööre vastavalt siis sellele, kuidas need on defineeritud programmis Flightpath kaks tuhat viiskümmend. Horisont kaks tuhat kakskümmend on esimene samm selle nägemuse teel, mis võimaldas meil näha seda, milliseks kujuneb lennundusmaailm kahe tuhande viiekümnendal aastal. Agare äh, pikaajaline strateegia võtab arvesse aeronautika sektori spetsiifikat, on väga palju erinevaid tooteid ja süsteeme, mis on äh, väga kapitali- ja tehnoloogiamahukad ning mis nõuavad teadusuuringute spetsiifilist struktureerimist. Agare struktuur on viim-, minevikus olnud väga edukas ja seda võib kasutada heaks eeskujuks ka kosmose ja kaitsetööstuse sektorite jaoks kosmosesektoris peaks Äh, rakendame ellu sarnase lähenemise läbi strateegilise teadusuuringute kava, äh, kaasates teadussektorit Euroopa Komisjoni ja ka Kosmoseagentuuri. Horisont kaks tuhat kakskümmend peab kujutama endast olulist panust Euroopa pingutuste koordineerimiseks selleks, et oleks võimalik töötada välja kosmosetehnoloogiat. ja samuti algatus äh, European Security Stakeholders Innovation Platvorm oleks selline, mis võimaldaks siduda omavahel erinevad agentuurid, valitsused, sidusrühmad äh, ja nii edasi Horisont kaks tuhat kakskümmend raames, arvestades ka tööstussektori vajadustega. Need näited äh, näitavad seda, et need äh, instrumendid peavad ka kestma jääma ja neid peab kasutama juba uues valguses seitsmenda raamprogrammi raames. näiteks äh, Clean Sky või Puhta taeva instrument, see on hea näide tõhusast teadusvaldkonna koostööst Euroopa Komisjoni peamiste aeronautika ettevõtete teadusuuringute keskuste vahel ja roh-, see on kaasatud kui rohkem kui seitsekümmend, kaheksakümmend ülikooli. kui äh, vaatame siin, vaatame siin spetsiifiliselt VKE-sid, siis äh, nende edumäär on nelikümmend protsenti ja see, nagu siis näha, toob suurt kasu just nimelt ka VKE-dele. edasi meie nähtavus. me väga tervitame siin proua Riera Madurei lähenemist. tema rõhutab seda, et väga positiivne on see, et komisjon äh, toob selgelt välja selle, millisest õiguslikust alusest Äh, see toet-, millisele õiguslikule alusele iga toetus Horisont kaks tuhat kahekümne all täpselt äh, tugineb. samal ajal tervitame ka teist proua Madureli ettepanekut. Äh, nimelt, et kaasava, innovatiivse ja, ja turvalise äh, ühiskonna all peaks paremini määratlema just teadusuuringute teemad. ühelt poolt siis äh, kaasavad ja innovatiivsed ühiskonnad ja teiselt poolt turvaline äh, ühiskond. Äh, teadusel on tõesti sotsiaalne mõõde, sellega tuleb arvestada, näiteks kriisihaldus, samuti tsiviilkaitse ja teised sarnased tegevused, mille jaoks on samuti vaja tehnoloogia arengut. ja lõpetuseks tahaksin käsitleda teemat, millele viitas juba härra Eeler nimelt, millised peaksid olema prioriteedid osalusreeglite osas, siin on kolm peamist aspekti, kõigepealt see, et see peab olema ettearvatav, mittediskrimineerimine ja ka äh, kaasamine. kõigepealt äh, see ettearvatavus, Äh, hetkel on rahastamismäära osas teatud äh, teadmatus, maksimaalselt sada protsenti, see ei aita asutustel siis äh, ette ära määrata seda, kui palju nemad peavad panustama. edasi, mittediskrimineerimine on siis seotud tegelike kuludega siis, kui konkreetne projekt käib Euroopa Liidu programmi alla. kahekümne prot-, kahekümnest protsendist juba räägiti kaudsete kulude osas. selline lihtsustamine võib aga mõningaid asutusi kahjustada, sest et tegelikult jäävad välja sellised kulud, mis iseenesest on ka absoluutselt vajalikud. kulude kaasamine, teiste kulude kaasamine, näiteks nii-öelda haldamiskulud, juhtimiskulud kui tulemused on paremad, siis see tähendab ka seda, et on vajalikud vahendid olemas, et paremini seda projekti eh, hallata. edasi intellektuaalomandi õigused ja see on siis nii-öelda sulgudes, et kui eh, nüüd on olemas mõni riik, kes suudab intellektuaalomandi õigusi täielikult kaitsta, siis on selleks Ameerika Ühendriigid Äh, vaba ligipääs äh, teadusuuringute tulemustele tegelikult kujutab ennast ohtu erasektorile ja selline äh, lahendus kindlasti ei aitaks kaasa ei Euroopa Liidu eesmärkidele ega ka meie majanduskasvule. ja lõpetuseks tahaksin anda teile või saata siit välja lõpliku sõnumi, just rääkida tulemustest, mida me oleme saavutanud siiamaani teadus- ja arendustegevus, äh, mis viidi läbi kuuenda ja seitsmenda ra-, raamprogrammi alt, äh, sellised tegevused ja algatused nagu Cesar, mille ma toon välja vaid näitena, on võimaldanud Euroopa Liidul äh, jääda vabaks erinevatest reeglitest, mis poliitiliselt on loodud väljaspool Euroopa Liitu ja see on meil võimaldanud luua tõelise Euroopa identiteedi. Grazie al signor Bertolone, la parola a Jan Galeres, presidente del suur aitäh, härra Bertolone, tahaksin anda sõna Jan Mengeles, kes on Euroopa äh, Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Assotsiatsiooni president. Äh, daamid ja härrad, mul on au äh, avaldada oma arvamusi Horisont kahe tuhande kahekümne üle, lisaks äh, sellele töö, suurepärasele tööle, millele, mida komisjon ja parlament on juba teinud. on olnud äh, pikk ja intensiivne päev kõikidele osalistele, mina eelviimase kõnelejana jääksin ainult ühe aspekti juurde, teaduse tehnoloogia organisatsioonid, RTO-d, kõige suurem innovatsioonikollektsioon Euroopas ülikoolide iseloomusta-, ülikoole iseloomustavad suurepärased, suurepärane põhiteadustöö, siis äh, tavapärane vääritimõistmine on see, et innovatsioon põhineb puhtalt akadeemilisel teadustööl. RTO-de rakenduslik teadustöö on suur panus siia, ülikoolid annavad suuremat, suurepärast teadustööd selleks, et äh, äh, innovatsioonile anda äh, Äh, leiutisi, Nobel, Nobeli preemiaid saab selle eest, RTO-d äh, äh, aitavad siin äh, teadusuuringud äh, lähevad tõeliseks innovatsiooniks ja siis äh, saavad maksimumnumber kasutajaid, kasutada maksimumnumber rakendusi äh,. Ülikoolidel on teaduslik äh,, tippteaduslik äh, eesmärk RTO-del, äh, aga asjakohasus ja RTO-del on ajaloolised Äh, tugev äh, partnerlus äh, ülikoolidega. EARTO on Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Euroopa Assotsiatsioon, see esindab kolmesada viitekümmet RTO-d, väiksed ja suured, VTT, Sinta DNA, Tehnalia ja muud on suuremate liikmete hulgas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Tehnopolis raport ütleb, et Arsenal, kus on umbes sada viiskümmend tuhat uurijat, kakssada, kakskümmend viis miljoni, miljardit eurot käivet ja sada tuhat klienti ja umbes sada miljardit eurot majandusväärtust, mida nad on aastate jooksul tootnud. RTO-d on kakskümmend viis protsenti seitsmenda raamprogrammi rahastusest ja me teame see kuuendast raamprogrammist, et RTO-d andis kolmkümmend viis protsenti projekti koordinaatoreid. EARTO Äh, näeb ette Euroopa teaduste ja innovatsioonisüsteeme, kus ei ole piire, kus on Euroopa Liit, millel on innovatsioonijõud, et parandada oma kodanike elukvaliteeti ning luua sellise äh, innovatsiooniahela, kus on avastused, innovatsioon ja selle nende ärakasutamine, kus teadmised ja rakendajad äh, täiendavad teineteist äh, katalüsaatoriks on siin kaasamine, me peame kaasama rahvusvahelise korporatsiooni ja VKE-sid ja, ja niimoodi saavad teadmised toodeteks ja teenusteks kiiremini. seitsmes raamprogramm on näidanud koostöö RTO-de, ülikoolide ja tööstuse osapoolte vahel kindlasti aitab kaasa innovatsiooniahela edenemisele. RTO-de roll tuua osapooled äh, raamprogrammidesse ja seega äh, Äh, aidates kaasa tööstuse konkurentsivõimele, on näidanud, et äh, kasu ühiskonnale on olnud suurepärane. esimene analüüs kahe suurema ja Järto liikme hulgas seitsmenda raamprogrammi osaluse osas on näidanud, et äh, tööstuse osalus nende puhul on peaaegu kahekordne kui üldiselt keskmine, nelikümmend protsenti kogu projekti kuludest on siit kaetud. Tartu presidendina tervitan ma ori-, seda fookust, mis Horisont kahe tuhande kahekümnel on innovatsioonil ja kolmesambane struktuur annab tasakaalu kulutuste puhul pikas perspektiivis uurimuste vahel ning keskpika ja lühikese perspektiivi innovatsiooni vahel, mis annab tööstusjuhi rolle. esimese samba puhul tippteadused toetame me keskendumist äh, alusteadustööle. Äh, me tahaksime, et EAC eelarve keskenduks tulevastele tekkivatele tehnoloogiatele, osa aga peab olema selleks määratud, et toetada ühiskonna väljakutsete eesmärke ning juhi rolli edendamist, et suurendada fookust. tahaksime ka näha seda teretulnud äh, toetust, mis on teadustöö infrastruktuuridele antud, eh, et see laieneks ka väikse skaala infrastruktuuridele. Eh, olulisus, mida osutatakse juhi rollidele, ühiskonna muutustele, kaks tuhat kahekümne, kakskümmend projektis eh, võib anda suurepärase panuse Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta poliitika eesmärkide saavutamisele, me näeme, et on keskendutud tööstuse juhi rollile suurema jõu andmisele ja see on hea ja võtmetehnoloogiate ekspertrühm on samuti andnud hiljuti välja raporti, tervitame ka eh, VKE instrumente põhimõtteliselt, aga on vaja selgitada, kuidas seda hakatakse rakendama. ja paljuski välja pakutud eh, osalusreeglid Horisont kahe tuhande kahekümne puhul reegeldavad, peegeldavad hetke seitsmenda raamprogrammi reegleid ja me tervitame sellist äh, jätkuvuse reeglit. komisjoni eesmärgiks on olnud aga ka lihtsustada seda programmi kasusaajate huvides. mõned ettepanekud on aga otseses vastuolus osapoolte huvidega. kõige olulisem küsimus on siin lihtne, see ühtne rahastamismudel, mis rahastaks sada protsenti otsekulusid ja siis sama määr kakskümmend protsenti kaudsete kulude puhul meie arvates ei ole komisjoni ettepanek äh, ökonoomiline, ökonoomne. seitsmendal raamprogrammi alusel saadi umbes seitsekümmend viis protsenti rahastusest, Horisont kaks tuhat kahekümne alt äh, väheneb see umbes kuuekümne protsendini, see on lihtne majandusküsimus, kes siis ülejäänud neljakümne protsendi eest maksab. ette pandud reeglid artiklis kakskümmend kaks ütlevad, et kolmanda osapoole panused tööstusest või riigivalitsusest, äh, need ei lähe Äh, sobivate kulude alla, nii et ülejäänud nelikümmend protsenti saavad tulla ainult äh, sisemistest rahadest äh, ja probleem on selles, et enamikel MTO-del selliseid vahendeid kättesaadavad ei ole Äh, probleemiks on see, et need, kelle eesmärgiks on ambitsioonikad innovaatilised äh, saavutused, peavad vähendama oma osalust äh, programmis. RTO liikmete hulgas läbi viidud uurimus näitab, et pooled ilmselt peavad vähendama oma osalust vähemalt kahekümne protsendi võrra, teine pool ilmselt väheneb seda ilmselt kuni viiekümne protsendi võrra. lisaks takistatakse nüüd reaalkulude tagastamist aastaid on komisjon julgustanud raamprogrammis osalejaid liikuda täiskulu raamatupidamisele selleks, et oleks parem läbipaistvus ning oleks paremini saavutatud teaduste rahastamise jätkusuutlikkus ning on, oleks ka erinevate teadusvaldkondade vahel tasakaal. aga nüüd võetakse siin negatiivne samm, eriti mis puudutab kaudseid kulusid välja pakutud kakskümmend protsenti kaudsete kulude, kulude tagastamise puhul. siin on rohkem kui kolmkümmend ülikoolide assotsiatsiooni, üle saja viiekümne ülikooli, kes on seda öelnud, et see on selge samm tagasi võrreldes hetke seitsmenda raamprogrammiga ja saadab negatiivse sõnumi ülikoolidele ning ametivõimudele Euroopas selle kohta, kuivõrd oluline on arendada välja täiskulu metodoloogiaid ning liikuda täiskulu rahastamise alusele. Business Europe, mis esindab neljakümmet ühte tööstus- ja tööandja assotsiatsiooni erinevatest riikidest, ütleb, et äh, nende osalejate tavapärased äh, raamatupidamistraditsioonid on äh, sellised, mida tunnistatakse ja seetõttu ei tohiks sellised asjad olla kohustuslikud. RTO ettepanek, mis on vastavuses seitsmenda raamprogrammiga, säilitab äh, fikseeritud kulude variandi. see austab äh, komisjoni eesmärki lihtsustada ning äh, vastab ka majandusrealiteedile. teeme ettepaneku see seitsekümmend viis protsenti, murd seitsekümmend viis protsenti rahastamismudelit, seitsekümmend viis protsenti vastavus olevad kulud ja seitsekümmend viis protsenti kaudsete kulude puhul fikseeritud summana seetõttu peab siin olema variant vähemalt äh, äh mittetulundusteadusorganisatsioonidele, et nad saaksid äh, oma tõelised kaudsed kulud, äh, nende tagastamist taotleda, aga komisjon nõuab, et me jääme hetke sada protsenti, kakskümmend protsenti mudeli juurde, siis see oleks RTO-dele vastuvõetav ainult siis, kui oleks variant, et mittetulundusorganisatsioonid saavad reaal-, kaudsed kulud ikkagi nende tagastamist taotleda kasutaksin äh, mulle antud kõneaega, et pöörata teie tähelepanu veel kahele osalusreegli aspektile. eraldi teadustöö ja innovatsioonitegevused, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, esitleb ennast kui integreeritud teadustöö innovatsiooniprogramm, aga tundub, et komisjon üritab organiseerida äh, eraldi hanked teadustegevusteks, kus on sajaprotsendiline rahastus, rahastus, ja innovatsiooniprojektide jaoks, kus on see seitsekümmend protsenti. see ei integreeri teadustööd ja innovatsiooni, vaid eraldab neid teineteisest. on võimalik, et meil on edukad teadusprojektid, mis peavad ootama äh, rivis äh, ja niimoodi võib kuluda aastaid. see, et et üritatakse avaldada nii tulemusi kui andmeid teaduste puhul, aga see peaks olema piiratud nende tulemuste ja andmetega, mis on juba äh, avalikkusele kättesaadavad. Äh, eesmärgiks on siin ju ikkagi praktiline rakendamine ja projektidest kasu saavad ka on ilmselt need, kes äh, hakkavad teadustöö tulemusi rakendama ja me ei tohi nende motivatsiooni ära võtta, kui me kõik teadus, niimoodi, et me kõik teadustöö tulemused vabalt kättesaadavaks teeme. kokkuvõtteks, Horisont kaks tuhat kakskümmend on suurepärane äh, programm, kuul on, millel on suurepärane lähenemine, tugevad programmid on teadustöö ja innovatsiooni vaheline ühendus, määruste ja menetluste lihtsustamine, see, et säilitatakse tippkeskused, keskendutakse ühiskonna väljakutsetele, pööratakse tähelepanu äh, VKE-dele, rohkem tähelepanu teadustööle, aga tahaksin pöörata tähelepanu ka RTO-de olulisele rollile ja võtmefookuspunkt see, et on ühtne rahastamine, mis on mudel, mis enamike RTO-de jaoks teeks äh, Horisont kahekümne, tuhande kahekümne osalemise täielikult äh, veidi raskendatuks, et ei. ja nüüd viimaseks sõnavõtuks saab sõna Jennifer Burns, kes äh, on äh, Cambridge'i ülikoolist. Madam Chairman, härra Eiler. proua esimees, härra Eiler. Russell Groupi nimel on meil väga hea meel, et me saame sellel konverentsil osaleda. tahaksin nüüd veel täna õhtul natukene optimistlikumalt kõlada, sellepärast et mulle on jäänud mulje, et ma esindan sektorit, millel on pakkuda lahendusi probleemidele, mida siin täna arutati kuid enne kui ma sellega algust teen, tahaksin öelda, et minu kolleeg Arto rääkis lihtsustamisest nii hästi, et ma äh, aja säästmiseks sellest oma ettekandes ei räägi, sest ta tegelikult ütles ära kõik, mida mina öelda tahtsin ja tegi seda palju lihtsamalt ja paremini, nii et suur tänu talle. tahaksin tõstatada kolm küsimust. esiteks, miks peaks Horisont kaks tuhat kakskümmend raames investeeringute prioriteedid paika panema, miks tippteadustöö on tähtis? ja kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend saab kasu lõigat-, äh, kasu pakkuda kogu Euroopa jaoks. sest mina siin esindan täna kakskümmend, kahtekümmend nelja äh, väga heal tasemel üleilmselt tegutsevat ülikooli ja ma tahaksin teile rääkida sellest, kuidas nende kaasamine Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks kasulik kõigile, mitte ainult nendele enne mainitud ülikoolidele. töötan Cambridge'i ülikooli heaks ja ma ei leia, et teadust ja innovatsioonitööd tuleks eraldada. viimase kahekümne aasta jooksul on hakatud tegelikult ülikoolidest äh, kogu maailmas välja tõrjuma teadustöö osa, on väga raske leida kolleege, kes on teeninud miljoneid sellepärast, et ta on oma töö ülikoolist välja leidnud, on väga raske leida vahendeid äh, põhi, alusuuringute tegemiseks ja läbimurrete tegemiseks, kuid mis minu arvates äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend väga hästi oma dokumendis välja toob, on see, et meil on uus süsteem, kus äh, teadustööga tegelevad ülikoolid mängivad väga suurt rolli Horisont kaks tuhat kakskümmend Äh, ma ei ole harjunud, et poliitilised dokumendid äh, ka rõõmu valmistavad, kuid Horisont kaks tuhat kakskümmend seda teeb. siin on välja toodud see, et innovatsiooniga on luua, võimalik luua läbimurdeid uute tehnoloogiate valdkonnas. Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditega on võimalik Euroopa kõige helgematel peadel äh, tuua lisandväärtust äh, erinevates valdkondades ja saada toetust oma tegevusele erinevate programmide kaudu. tähtis siinkohal on see, et äh, on kirjeldatud süsteemi, tegemist ei ole mitte kaootiliste äh, teguritega, mis Kafka draamades esile toovad, vaid tegemist on süstemaatilise lähenemisega, milles ülikoolid mängivad tähtsat rolli miks tippteadus on nii tähtis? me räägime Euroopa palju, parlamendis väga palju raha väärtusest. üks kõnelejatest rääkis loovatest tööstusettevõtetest ja ta tõi väga selgelt välja, et meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et raha kulutatakse äh, väärtuste loomiseks ja Horisont kaks tuhat kakskümmend oma grantide kaudu saab seda teha. tal on võimalik äh, teadlasi kaasata, viia neid kokku VKE-dega, äh, tööstusvaldkondadega, valitsusjuhtidega, selleks, et luua lisandväärtus. Te võib-olla kuulsite, et mul on Ameerika aktsent äh, ma olen üle kolmekümne aasta olnud Euroopas ja ma ei usu, et Euroopa on maha jäänud teistest, mulle tundub, et me tegelikult arvame, et me oleme päris kaugele jõudnud ja see on tegelikult probleem, millega me peaksime tegelema. sellepärast, et eh, loovates sektorites tehakse väga palju suurepärast tööd ja meie, kui me töötame välja korraliku süsteemi selle loova tööstuse haldamiseks, siis tegelikult USA võib päris kade olla. tahaksin väga üksikasjalikult äh, nüüd rääkida Cambridge'i ülikoolist, kus ma juhin väga väikest äh, naiskollektiivi. meil on tudengid äh, Ungarist, Rumeeniast, Poolast äh, Tšehhimaalt, tegemist on noorte naisterahvastega. üks isegi küsis, äh, äh, et kas tal oleks võimalik saada stipendiumit selleks, et tema vanematel oleks võimalik endale ka süüa osta. üks rumeenlastest äh, tegeles inseneriteadlastega, ta töötas väga äh, pühendunult ta vaatas mulle üllatunult otsa ja ütles, et tema leiab, et inseneriteadused on väga toredad, kuid tema koduigatsus oli väga suur ta kõigepealt õppis meie juures, siis kui oli aasta MIT-s ja tuli tagasi meie ülikooli ja tema on üks suurepärane näide sellest, kuidas Marie Curie programmidest on võimalik kasu lõigata, kuid pärast seda soovib ta pöörduda tagasi koju Rumeeniasse ja seal luua VKE ning äh, on väga tähtis teda toetada ja kui ta on oma VKE loonud, siis ta võib võtta ühendust kolleegidega, kes ikka veel on Cambridge'is äh, ja on võimalik siis niimoodi tema tegevuse kaudu taotleda grante. suurem osa ameeriklasi ei tea, kus on Indiana ja võin teile kinnitada, et Indianas ei olnud tugevat ülikoolide süsteemi pärast esimest maailmasõda Indiana ähm, ülikool tugevnes ja ta tõi sisse väga palju eurooplasi ning äh, nüüd vaadatakse seda kui ühte parimat ülikooli parima õigus- ja meditsiiniteaduskonnaga strateegilised investeeringud Horisont kaks tuhat kaks kümne raames seitsme aasta jooksul loovad tegelikult äh, väga paljudes liikmesriikides äh, võimaluse midagi ära teha. ma esindan siin Russell Groupi täna. me oleme valmis oma panused tegema Horisont kaks tuhat kakskümmend, me teame programmi, me teame, millised on takistused äh, ja me teame, et on veel päris palju tehnoloogilisi võimalusi Euroopas probleemide lahendamiseks Horisont kaks tuhat kakskümmend süsteemi kaudu, suur tänu! suur aitäh, nüüd on sõna härra von Nistelrooil. Thank you, thank you very much. It was a, it was a long day suur aitäh! tahaksin esitada vaid ühe küsimuse. Cambridge'i ülikoolil on ju siin ka vahetusprogramm teadlastele üle terve Euroopa Liidu, mille alusepanijaks oli ka ITRE komisjon kaks aastat tagasi ja teil on täiesti õigus äh, selles osas millised meie tulemused on, meie probleem tegelikult selles ei seisne, probleem on nende tulemuste viimises turgudele. ja siin on just see innovatsiooni liikumises äh, probleeme. nii et küsimus oleks järgmine, et äh, kui vaadata instrumente, näiteks osalemisreegleid ja nii edasi, siis millest meil puudu on, näiteks tööstussektoris, see võtmetähtsusega tehnoloogia, mis peaks ju kasutama ära kõiki teadmisi ja algatusi, tavaliselt juhtub nii, et kui sellised asjad nüüd lähevad tootmisse, äh, tarneahela algusesse, siis nad liiguvad edasi teistesse äh, maailma osadesse, nii et mida saaks teha uute instrumentidega selleks, et et need väga suure väärtusega tooted jääksid siia Euroopasse, näiteks äh, võtmetähtsusega tehnoloogiad, äh, tulevikutehnoloogiad ja nii edasi. ka näiteks riigiabi või mida iganes, et kas te saaksite seda täpsustada? ma vastan väga lühidalt härra Klante, palun. <clears throat> Harte Spielregeln hier bei uns. jah, meil on siin päris karmid mängureeglid. eelnevalt, kui ma rääkisin osalejatega ja nendega, keda see programm puudutab, siis hakatakse rääkima sellest kaheastmelisest taotluse protsessist. mõned ütlevad, et see on väga hea, sellepärast et siis, kui esimene kord taotlust esitatakse, siis ei pea öö, viimase hingetõmbeni kõike ära tegema ja hiljem on võimalik eh, midagi veel parandada. teised aga ütlevad, et eh, kui kohe alguses liiga palju ei panustata, siis võib-olla lihtsalt eh, langetakse sõelast läbi, nii et ma tahaksin teada, mis te arvate, kas see kahesmõõniline süsteem on hea või mitte? härra Bertolone rääkis siin omandiõigustest ja litsentsidest kas oleks võimalik, et kui nende kaasamite, kaasamise reeglite puhul pannakse ka paika see, et eelnevalt tuleb äh, ära otsustada, et kes saab patendiõigused, kes võib neid kasutada, sellepärast et praegusel hetkel minu arvates on see asi väga ähm, häguselt äh, sõnastatud ja ei valmista väga palju äh, vaimustust, nii et ma tahaksin teada, et kellele siis hiljem see patent kuulub, kas see pannakse eelnevalt paika. suur tänu ja härra Rüübih, palun järgmisena härra Odi. suur tänu, proua esimees. kõigepealt lihtsustamisest. me oleme selle kallal juba palju tööd teinud. parlament jõudis ka enamuse toetuseni selleks, et lihtsustada seega kõike nii kasutajate kui ka kodanike huvides eriti just teie Arto president rääkis sellest nüüd, kui seda avalik-õiguslikult ka korralikult hallatakse, siis poliitiline toetus on sellele olemas, aga nüüd tekib küsimus, et kas ei oleks vaja teha selline algatus, mis võimaldaks ühelt poolt kaasata komisjoni teenistused äh, teadusuuringute valdkonnas ja siis rahastamise osas, sest et väga paljuski viidatakse äh, finantsmääruseni, määrusele, mis ju, mida ju praegu just nimelt läbi vaadatakse, nii et on palju selliseid aspekte, mida finantsmäärus arvesse ei võta. ja viimane märkus äh, osalemisreeglite osas ja eriti nüüd äh, keskkonnasõbralik, äh, intelligentne, integreeritud transport. lennundus, seitsmendas raamprogrammis sellest räägiti, võib-olla muuhulgas tuleks seda sektorit mainida ka nüüd, tegemist on ikkagi väga tehnoloogiamahuka sektoriga, meile avaldavad konkurentsi läbi survet kõik ülejäänud äh, kontinendid, nii et ma arvan, et lennundus peaks olema just nimelt üks nendest prioriteetidest, mis oleks ka kirjas komisjoni dokumentidest, ma ei tea, mida meie paneel sellest arvab. suur aitäh, härra Kelly, palun härra Lambert ka ütles, et tegemist on pika päevaga, jah, aga väga toreda päevaga. nüüd idee seisneb selles, et kõike seda ellu rakendada ja siis Euroopa on konkurentsivõimelisem ja strateegia kaks tuhat kakskümmend on edukas. üks punkt oli siin üsna intrigeeriv. härra Mengelersi ettekandes, kus ta rääkis et, et seitsekümmend viis protsenti ja kuuskümmend protsenti öeldes, et see pigem siis vähendab teadusuuringuid või komisjoni lähenemine pigem vähendab, mitte ei suurenda eh, teadusuuringute hulka. ma arvan, et te olete ju selles valdkonnas eksperdid, nii et te teate, millest te räägite, tahaksin siis teada, mida komisjon sellest arvab, sest et tundub ju tegelikult uskumatu, et ettepanek, mille eesmärgiks on äh, soodustada teadusuuringuid ja muuta ka selle rakendusväärtust, siis tegelikult mõjutavad olukorda hoopis vastupidiselt. proua Ford, palun. suur aitäh. tahaksin tänada äh, härra Bansi inspireeriva sõna, proua Barnesi inspireeriva sõnavõtu eest. tegelikult Cambridge kujutab ennast ka klastrit ja see tähendab, et seal on loodud väga palju suuri ja väikeseid ettevõtteid. tihtipeale neid klastreid ka mainitakse, öeldes, et selline peaks olema ka üks eesmärke, peaks looma neid teisigi üle terve Euroopa. nüüd, kui teie üliõpilased kas üliõpilane tahaks just sellist füüsilist klastrit või siis pigem sellist virtuaalset klastrit, et kas see õpilane tahaks pigem tagasi minna Rumeeniasse, aga virtuaalselt ikkagi ühenduses olla? nii et kas me räägime sellest füüsilises mõttes või pigem järgmise põlvkonna raames juba virtuaalselt? suur tänu! ma pean teile vastuseks andma vaid minuti, sest et äh, pärast ei ole meil lihtsalt enam tõlke. Giovanni Bertolone, palun. Äh, milliseid instrumente on puudu? Äh, Horisont kaks tuhat kakskümnes on tegelikult siin ju mõndagi juba hästi kirjeldatud, nimelt peame vaatama just nimelt tootmisaspekti, ka tehnoloogiamahukaid tegevusi. Äh, see uus protsess peab olema täiesti automaatne. nii et seda just rõhutame. teine punkt juhtub, et peame tegelema ka VKE-dega. näiteks suurettevõtted, mis teevad koostööd ülikoolides selleks, et aidata spin-off ettevõtteid ja aidata kaasa ka heade tehnoloogiliste lahenduste leidmisele väikestes ettevõtetes IBR, see lahendatakse ilmselt lõplikult siis, kui me lahendame patentide probleemi. kui patentide aspekt on tugev, siis siis lahendame ka intellektuaalomandi õiguste probleemid. ma olen täiesti nõus selles osas, et klaster või kuidas te iganes seda ka nimetada tahate, on oluliseks osaks tervest sellest struktuurist. mida me Horisont kahe tuhande kahekümnega ka loome. Ole äh, Mengelers. härra Mengelers, palun arvestades kellaaega, siis keskenduksin kahele küsimusele, härra Kelly ja härra Van Nistelrooy küsimustele. tahaksin rõhutada seda, et väga palju öö, on tegelikult teadusuuringute võimekust olemas ja RTO-d võivad ka näidata seda, et see uus mudel öö, Äh, mõjub negatiivselt võrreldes seitsmenda raamprogrammiga ja loomulikult meil on RTO-de Horisont kahekümne, tuhande kahekümne osalemise osas kahtlusi. ma loodan, et need kahtlused hajutatakse, ma endiselt olen lihtsustamise poolt, aga tegelikult läbi lihtsustamise ja ka läbi selle, et kõik need instituudid, kes äh, täis kuluarvestuse süsteemi kasutavad, äh, neid nüüd kahjustat- või nad tegelikult ähm, on jäänud ebasoodsasse positsiooni, sellepärast et nad nii läbipaistvalt on tegutsenud. nüüd vastuseks härra Van Nistelrooile, jah kui meil oleks äh, siin nüüd, äh, leiaksime siin nüüd püha graali selleks, et teada saada, kuidas täpselt käituda, siis kõik oleks lihtne, aga põhimõtteliselt Euroopa Liidul on juba olnud alati sajandeid tohutu võime muutuda. meil on olemas selline tugev ahel, kuhu kuuluvad RTO-d, ülikoolid, ettevõtted, ka öö, äh, tööstusettevõtted ja nii edasi, nii et need ahelad on täiesti välja arendatud Euroopas ja peaaegu kõikides Euroopa liikmesriikides, nii et nüüd peaksime tagama selle, et saaks kuidagi kiiremini ühest etapist teise liikuda. ja teinekord äh, riigiabi aspekti käsitletakse võib-olla veidi teistmoodi, kui me tavaliselt seda teeme. suur aitäh, nüüd on sõna proua Jennifer Barnesil vastuseks äh, esimesena esitatud küsimusele, millele äh, ka teie just vastasite, siis tahaksin midagi lisada. nimelt üks rahutuks tegev aspekt, mis varem või hiljem ka esile tõuseb. kui äh, luuakse liiga suur bürokraatlik koormus sellesse süsteemi, siis need teadlased, kes on sellistes rahvusvahelistes ülikoolides, lihtsalt liiguvad sinna, kus rohkem raha on ja ma arvan, et pigem tahetakse panustada ikkagi Euroopa Liidu eesmärkidele, aga kui see muutub liiga keeruliseks, siis ilmselt minnakse mujale. nüüd Vicky Fordi küsimus, füüsiline ja virtuaalne, jah, väga huvitav küsimus, ma ei olegi selle peale tegelikult mõelnud. lühidalt tahaksin viidata siin tööle, mida on tehtud neuroteaduste osas Cambridge'is virtuaalsed võrgustikud töötavad nende inimestega, keda me juba tunneme, aga enamasti on need piiratud või nende mõju on piiratud. tegelikult meie vaheline suhtlus on ikkagi niivõrd keeruline, et ma ei saa, me ei saa ainuüksi tugineda siin virtuaalsetele võrgustikele, nii et äh, ma olen täiesti kindel, et kindlasti tegelikult kasutatakse nii füüsilist kui virtuaalset ja küllap järgmine põlvkond kasutab seda kokteiluliselt paremini kui meie. suur tänu äh, proua Jennifer Barnesile, ma tänan tõlke. kui lubate, siis veel kolm minutit et saaksime veel jätkata. nii et kolm minutit äh, siis äh, Kristjanile jä-, kokkuvõtmiseks. ma räägin seda siis Euroopa keeles, et asi oleks arusaadavam. ma olen väga tänulik selle eest, et proua Barnes äh, korrakski mainis seda, et praegu on meil väga suured võimalused Stanfordi moto on tegelikult ka Euroopa oma. nimelt siis vabadus hõljub. ehk siis äh, praegu õhus on tunda võimalusi. nii et õhkkond on väga hea. me rihime lihtsustamise suunas, programm muutub selle läbi hoopis äh, ligitõmbavamaks, me ei räägi mitte ainult siin sellest ühest kuulamisest, me räägime parlamendist tervikuna. meil on ka parlamendis selle tarvis äh, püsiv äh, töörühm. nii et kuidas seda kõike teha ja opt-out lahendus RTO-de osas, seda küll, aga me ei taha põhimõtteliselt siin ära rikkuda seda aluslihtsustamispõhimõtet sertifikaadid täiskuluarvestuse mudeli kohta ja nii edasi, ma usun, et selles osas on meil lahendus olemas. põhimõtteliselt äh, peaksime me rääkima täpsemalt ka segarahastamismeetoditest. ma väldin siin küll seda tegelikult teemat. põhimõtteliselt äh, peab meil olema selgem ülevaade sellest, kuidas kasutada neid segamudeleid. väga tähtis on näha, kuidas äh, jõuame me siis selles ahelas erinevatest etappidest innovatsioonini välja. praktikas on meil vaja äh, segarahastamismudeleid, nii et peame teadma, kuidas neid siis ka tegelikult kasutada. siin saab parlament anda väga suure panuse. komisjon on olnud väga julge, kontrollikojal on küll väga oluline roll mängida, aga see, tegelikult on ka parlamendil oma kontrollifunktsioon. me võtsime kokku mitte inimesed ainult teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, vaid ka eelarve kontrolli valdkonnast ja nii edasi kontrollikojaga me räägime sellest siis, et kui äh, kaugele on võimalik minna mudelitega äh, mis vähendaksid ka komisjoni koormust, aga teiselt poolt äh, tagaksid selle, et me arvestaksime ikkagi Euroopa maksumaksjate huvidega. nii et võimalused on selleks olemas, lahendused on täiesti võimalikud ja Euroopa Parlamendil on sellesse võimalik panustada oluliselt, et leida sellised mudelid, kuidas leevendada neid eelarvekontrolli äh, meetmeid. nii et see oleks selline väga Äh, radikaalne lihtsustamine. nii et ma usun, et siit me võime jätta meelde selle positiivse sõnumi, tööd on veel palju, me tegeleme ka Lissaboni strateegiaga ja lõppkokkuvõttes ma usun, et lihtsustamine lõppkokkuvõttes läheb nii kaugele, et liikmesriigid juba ette kardavad siin seda rivaalitsemist, mis tekib Euroopa Liidu ja siseriiklike programmide vahel ja ma usun, et see on hea sõnum. suur aitäh kõigile. kohtume homme kell üheksa.